Uh, kallid kolleegid, me peame nüüd oma koosolekuga alustama ja enne, kui me läheme esimese päevakorrapunkti juurde, tahaksin teile eh, lühidalt anda teada eh, sellest, milles me leppisime kokku eile õhtul koordinaatoritega, nagu te teate, siis me arutasime eh, Eh, selle kirja sisu, mis eh, peegeldab eh, kandidaadi sobivust kohale ning see kiri saadeti koordinaatoritele laiali enne, kui komisjoni esimees sellele alla kirjutas, me arutasime ka pooleliolevaid küsimusi kuuendast seadusloomeperioodist ja prioriteete seitsmendaks perioodiks ning eh, me otsustasime, et regikomisjon peab seda kirjaprojekti täna arutama ning see kiri on teile ka laiali saadetud. ja nüüd, mis puudutab delegatsioone, siis delegatsioonide küsimuses äh, rohelised tegid ettepaneku saata delegatsioon Kreekasse ning äh, see fraktsioon äh, paneb paika äh, kõik üksikasjad ja esitab kahekümne kümnenda aasta programmi. on veel omaalgatuslikud raportid, koordinaatorid otsustasid, et arutelu Läänemere strateegia üle toimub järgmisel regikomisjoni kohtumisel oktoobril, oktoobris ning otsustati ka, et arutelu tulemusena võidakse saata äh, äh, kiri äh, sellel teemal eesistujale ja ma palun, et fraktsioonid esitaksid omapoolsed ettepanekud äh, omaalgatuslike raportite osas suur aitäh tähelepanu eest äh, ja nüüd äh, avan ma meie esimese päevakorrapunkti täna hommikul. tahaksin äh, kogu südamest tervitada siin Rootsi eesistuja esindajat proua Maud Olofsoni, kes on ettevõtluse ja energeetikaminister ning vastutab ka regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika eest ning siin on ka Jüran Heglund, kes on äh, ka ministeeriumist, on väga hea, et ta siin on. Äh, ma loodan, et me kohtume teiega väga sageli teie eesistumisperioodi äh, jooksul, siis kui proua Olofson ise tulla ei saa meie juurde. niisiis, ilma pikema sissejuhatuseta tahaksingi anda teile võimaluse tutvustada Rootsi eesistumisprogrammi. suur aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendisaadikud. kõigepealt tahaksin ma teid kõiki õnnitleda selle eest, et teid valiti Euroopa Parlamendi liikmeteks, tegemist on väga olulise ametikohaga ning ma tean, et väga paljud teist on uued saadikud. tegemist on väga huvitava ülesandega, mis teile on antud äh, parlamendisaadiku äh, ülesanne, äh, töö on väga oluline töö. Ähm, tegemist on tõesti väga olulise ülesandega. meie äh, Rootsi eesistuja poolt soovime teile teie töös väga palju edu. Ähm, ma tahan öelda ka seda, et me tahame teiega olla väga tihedates kontaktides, sellepärast et me tahame teha teiega koostööd selleks, et meie eesistumisperiood äh, oleks edukas. eesistuja äh, esistujaks oleme me saanud väga keerulisel ajal, on äh, uus parlament, tulemas on uus komisjon, meil valitseb praegu majanduskriis, kliimamuutused on olulised ja nii edasi. ja seda kõike arvesse võttes on ääretult oluline teha koostööd selleks, et kõiki neid keerulisi väljakutseid lahendada Euroopa kõige paremates huvides Äh, teie, kes te siin komisjonis äh, töötate, äh, peate ära tegema suure ja olulise töö Euroopa regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika vallas. see on valdkond, mis saab panustada Euroopa konkurentsivõime suurendamisse ning saab suurendada ka meie majanduslikku, sotsiaalset ühtekuuluvust. me peame vähendama regionaalseid erinevusi ning äh, Ähm, aitama kodanikke Euroopas. Euroopa nagu muu maailmgi seisab praegu silmitsi väga tõsiste väljakutsetega. nagu ma ütlesin, valitseb finantskriis, ähm, majandussurutis, äh, mis on äh, väga tõsine. kriisi mõjud on tuntavad üle kogu maailma me teame ka, et mõned riigid ja mõned regioonid on eriti äh, suuresti mõjutatud olnud nendest kriisidest. ja nüüd Euroopa Liidu liikmesriigid peavad võtma endale juhtrolli äh, jätkusuutliku arengu tagamiseks ja konkurentsi tagamiseks. Euroopa kodanikel on vaja töökohti, aga samas neil on vaja ka paremat heaolu, äh, eriti just maapiirkondades ma arvan, et regionaalareng on ääretult oluline selleks, et oleks võimalik konkurentsivõimet suurendada. see on ainus viis, kuidas tagada see, et erinevused regioonide vahel väheneksid ja mitte ei suureneks kriisi tagajärjel vaatamata sellele, et meil on praegu majanduskriis, ei tohi kaotada silme eest eesmärgi tagada pikaajaline majanduskasv Euroopa Liidus ning siin peavad riigid ja piirkonnad väga palju ise püüdma ära teha, lisaks Euroopa Liidu püüdlustele. ühtekuuluvuspoliitika on ääretult oluline. me peame pilgud tulevikku pöörama ja sel viisil muutub Euroopa veelgi tugevamaks siis, kui kriis möödub Äh, majanduskasvu ja regionaalarengu ähm, tingimusi, eeltingimusi on võimalik luua riiklikul ja regionaalsel ning ka kohalikul tasandil. me peame ähm, vaatama äh, pikaajalisse tulevikku äh, ja kriisi hetkel, kriisi ajal ähm, paneme mm, me proovile need äh, vahendid ja meetodid, mis me oleme välja töötanud ja see kriis on näidanud, kui oluline on pikaajaline strateegia. me peame lihtsustama ka otsustustegemisprotsesse selleks, et äh, oleks äh, rahalisi vahendeid võimalikult äh, lihtne hallata, me peame andma ähm, kohalikele omavalitsustele rohkem vastutust ja otsustusvõimet. selleks, et ressursse paremini ära kasutada, on meil vaja paremat koordineerimist kohaliku, regionaalse, riikliku ja Euroopa tasandi vahel nagu te teate, siis komisjon on teinud ettepaneku selleks, et muuta reegleid tõukefondide kasutamiseks, eesmärgiks on ehm, programmi ehm, kasutamise lihtsustamine ja tõhustamine. see on ääretult oluline eesmärk, mitte ainult majanduskriisi ajal ning meie eesistujana teeme kõik selleks, et selle ettepanekuga edasi liikuda Äh, nõukogu töörühma tasandil toimusid esimesed arutelud eile. Äh, täna ma ei saa üksikasjalikult rääkida, millised on nende arutelude tulemused, aga igal juhul peab parlament andma oma nõusoleku nendes küsimustes. ma tahan teile öelda seda, et me kindlasti hoiame teid kursis arengutega nendes aruteludes ning me ootame ka teiega tõhusat koostööd selles küsimuses tõukefondide rakendamise lihtsustamine on midagi, mida me tervitame, aga äh, tegemist peab olema tõelise lihtsustamisega. Äh, eriti just nende jaoks, äh, kes on abisaajad ja see on ääretult oluline. mina olen teinud tööd kohalikul ja regionaalsel tasandil nii poliitikuna kui ka projektijuhina ja ma tean seda, kui oluline see kõik on. meil on vaja lihtsustamist ja seda selleks, et äh, Euroopa Liidu ressursse võimalikult tõhusalt äh, ära kasutada. arutelud tulevase ühtekuuluvuspoliitika vallas on juba aastaid kestnud, nendega tuleb jätkata ma tahaksin siin välja tuua mõningad võtmeelemendid. ma arvan, et on ääretult oluline, et me säilitame sideme äh, ühtekuuluvuspoliitika ja Lissaboni eesmärkide vahel. see annab meile võimaluse Ähm, edendada majanduskasvu, innovatsiooni ja ettevõtlust. me saame luua ka uusi paremaid töökohti ja tagada sotsiaalne hõlvatus Euroopa Liidus. Äh, ühtekuuluvuspoliitika strateegiline lähenemine on olnud edukas ning see on panustanud äh, sellesse, et programme on võimalik olnud paremini rakendada ja samal ajal on kasutatud ressursse paremini meie püüdlused hindamise vallas eh, selleks, et tagada eh, programmide pikaajaline mõju, on ääretult oluline. Eh, laiapõhjalised partnerlused on samuti ääretult olulised, see parandab koostööd kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning aitab kaasa ka projektide paremale rakendamisele. tõukefondide ressursid peaksid olema keskendunud just nendele ja suunatud just nendele, kes seda kõige rohkem vajavad inimesed äh, peavad äh, saama hästi elada, ennast harida ning äh, üle kogu Euroopa Liidu oma ambitsioone ja eesmärke täita täide viia. tegemist ei ole ainult solidaarsust puudutava küsimusega. see on midagi, mis panutab, panustab ka siseturu paremasse toimimisse. nõrgemate piirkondade tugevdamine on midagi, mis tugevdab Euroopa Liitu tervikuna on ääretult oluline ka see, et liikmesriikide vahel valitseks hea koostöö. territoriaalne koostöö on midagi, mida me peame jätkuvalt rõhutama. ja seda nii piiriüleselt kui äh, riikide vahel. Äh, see kõik äh, annab meile Euroopa tasandi lisandväärtust on oluline ka see, et territoriaalne koostööpoliitika on midagi, mida edasi arendataks ähm,. igal piirkonnal on oma arengupotentsiaal ja seda on vaja välja tuua Äh, Lõuna-Euroopa saab äh, kasu lõigata äh, turismi vallas tänu oma soojale kliimale, aga Põhja-Euroopa saaks seda samamoodi teha, mõelge kas või jäähotellidele. Need inimesed, kes elavad Euroopa erinevates piirkondades, peavad saama võimaluse oma piirkondlikku potentsiaali võimalikult hästi ära kasutada ühtekuuluvuspoliitika äh, peab järjest rohkem põhinema kohalikel kogemustel. Äh, ma arvan, et poliitika kujundamisel on see ääretult oluline. Äh, meie korraldame Kirinas Põhja-Rootsis konverentsi. me valisime selle asukoha väga hoolikalt välja. tegemist on piirkonnaga, mis on ääretult huvitav Äh, see näitab äh, seda, mida on võimalik äh, teatud piirkondades ära teha. Kirina asub Rootsi põhjaosas, seal ei ole väga suur elaniku tihedus, seal on rauamaak näiteks ja seal elavad ka saamid. seal piirkonnas on võimalik külastada kaevandusi, Jukasjärvis on jäähotell, seal on üks teaduskeskus, Ehm, konverents toimub äh, septembris, äh, siis on seal pime ähm, ja palju ähm, lund. ja meie külalised ootavad pikisilmi tulemas Kirunasse selleks, et äh, arutada ähm, olulisi küsimusi, vabandust, konverents toimub siiski detsembris ja detsembris võib seal olla väga külm me arutame seda, kuidas territoriaalset potentsiaali kõige paremini äsa, ära kasutada ning äh, vaatame seda, kuidas kasvupotentsiaali saaks äh, võimalikult hästi rakendada. me äh, keskendume ka komisjoni mm, tooraine strateegiale. Äh, toorainete ärakasutamine on ääretult oluline selleks, et tagada hästi toimiv Euroopa majandus. Äh, me leiame Rootsis, et Euroopa toorainestrateegia on ääretult oluline selleks, et tagada majanduskasv ja töökohtade loomine. kui me räägime nüüd linnaruumi arengust ja seda siis territoriaalse ühtekuuluvuse äh, eesmärkide raames, siis siin Äh, tuleb samuti edusamme saavutada. me peame lisaks sellele keskenduma ka integratsioonile ja kliimaküsimustele. territoriaalne ühtekuuluvus on oluline ka äh, makromajanduslike strateegiate väljatöötamisel ja siin ma tahaksin rääkida Läänemere strateegiast. Äh, Rootsi on oma eesistumisperioodi jooksul selle küsimuse prioriteediks võtnud me oleme veendunud, et strateegia, mis ületab riigipiire, territoriaalseid piire, on eeltingimuseks selleks, et tegeleda selliste väljakutsetega nagu kliimamuutus, reostunud mereveed ja ka finantskriis Läänemere strateegia eesmärgiks on parandada Läänemere olukorda ning parandada ka konkurentsivõimet selles piirkonnas. me tahame tugevdada siseturgu me tahame äh, suurendada investeeringuid infrastruktuuri selleks, et äh, Läänemere piirkond füüsiliselt äh, Euroopa Liidule lähemale tuua. me tahame investeerida ka innovatsiooni ja teadusuuringutesse ning ka jätkusuutlikusse arengusse. strateegia ei tähenda seda, et et äh, uusi rahasid sinna piirkonda tuleb, hoopis vastupidi. Äh, see on põhinev mõttel, et olemasolevaid Euroopa struktuure ja rahasid tuleb kasutada tõhusamalt ja seda läbi uute koostöövormide meie äh, tahame näha seda, et Euroopa Liidu ressursside kasutamist koordineeritakse võimalikult hästi selleks, et olemasolevaid ressursse võimalikult tõhusalt ära kasutada Äh, Läänemere strateegia on midagi, mida teie oktoobri alguses oma komisjoni kohtumisel äh, arutate ning äh, eesistuja on otsustanud, et teie arutelusid jälgime me väga pingsalt. me loodame, et me saame teie seisukohad oma töösse kaasata. ma tervitan igasuguseid arutelusid ähm, selliste strateegiate vallas ma olen maininud erinevaid väljakutseid, üleilmastumine, kliimamuutus, energia, demograafilised muutused ning võttes seda kõike arvesse, näeme me, et tõukefonde kasutatakse juba praegu selleks, et erinevates valdkondades nende väljakutsetega tegeleda. on ääretult oluline, et tulevikus ka need äh, otsused ja investeeringud oleksid sotsiaalse ühtekuuluvuse ja ühtekuuluvuspoliitikaga seoses ma tahaksin rääkida ka püüdlusest äh, luua ökotõhus äh, majandus. me leiame, et äh, on võimalik kombineerida majanduslikke eesmärke keskkondliku järjepidevusega. ma arvan, et seda saab teha läbi energiatõhususe parandamise ja innovatiivsed tehnoloogiad saavad samuti oma rolli siin mängida see aitab meil parandada konkurentsivõimet äh, ning äh, vähendada oma mm, keskkonna jalajälge, mille me kliimale jätma, jätame. kolmkümmend protsenti Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika eelarvest on juba määratud investeeringuteks äh, niinimetatud rohelisse majandusse ning selliseid tavasid tuleb jätkata ka pärast aastat kaks tuhat kolmteist. üleminek ökotõhusale majandusele on Rootsi eesistumise üks prioriteete ja me peame äh, sellesse suhtuma kui millessegi, mis panustab ka Lissaboni strateegia eesmärkidesse. Äh, väga paljudes Euroopa piirkondades on äh, üleminek sellele juba toimumas ning äh, kui ma kohtun äh, erinevate inimestega piirkonnast, siis ma näen, et äh, need inimesed on juba mõistnud, et kui kasutada ära neid võimalusi, mida pakub rohelisele majandusele üleminek, on võimalik saada konkurentsieelis pikaks ajaks Euroopa Liidul on unikaalne võimalus äh, juhtpositsioon enda kätte haarata ning äh, sellepärast Rootsi eesistujana tahabki saata välja selge sõnumi, kui oluline on see, et Euroopa muutuks äh, keskkondlikult tõhusaks majanduseks. meil on Euroopa tasandil väga palju vahendeid, mida kasutada, transpordipoliitika, energiapoliitika, SME-de poliitika, ähm, ühtekuuluvuspoliitika kõik need on väga head äh, näited äh, valdkondadest, mis saavad panustada üleminekusse, ähm, mis puudutab üleminekut siis äh, keskkonnatõhusale majandusele. ma tahaksin lõpetuseks öelda, et teie siin komisjonis ja Euroopa Parlamendis üldisena olete saanud olulise mandaadi Euroopat tulevikku viia ning ma arvan, et see praegune man-, praegune kriis, kus me oleme, Äh, on selline, kus on väga palju inimesi, äh, kes äh, vajavad, et neid juhitaks. me peame koos Euroopat juhtima, me peame tagama töökohti, turvatunde ning looma hea tuleviku Euroopa kodanikele. ma loodan, et meie koostöö saab olema viljakas, teil on kindlasti oma koduriikides tuua väga huvitavaid näiteid ja ma loodan, et me kõik koos tööd tehes saame üle nendest raskustest, millega me praegu Euroopas silmitsi seisame. aitäh teile tähelepanu eest, ma ootan teiepoolseid küsimusi ja kommentaare, aitäh! Like for... suur tänu selle sissejuhatuse eest, see näitas ilmselgelt, et teie peamised arusaamad ühtekuuluvuspoliitika kohta sarnanevad vägagi meie plaanidega, mida me kavatseme järgmistel kuudel siin ette võtta. me räägime siin territoriaalsest ühtekuuluvusest, selle äh, poliitika tulevikust ning öko Lissaboni strateegiast. nüüd alustame aruteluga. nagu minister ütles, ootame me küsimusi, aga ka teie kommentaare ning alustamegi siis aruteluga. kõigepealt proua Krell, siis Jan Olbricht. Äh. suur tänu, proua minister. ma olen väga rahul sellega, et te niivõrd rõhutasite Läänemere strateegia tähtsust Rootsi eesistumise ajal, sest ühtekuuluvuspoliitika on vägagi seotud ka meie suhetega Venemaaga. vahest selgitaksite seda teemat veel täpsemalt? kuidas on see strateegias seotud kolmandate riikidega ehk siis meie naabritega? kahjuks nagu sageli leidsid ka sellel suvel aset mitmed metsatulekahjud, seda arutasime me siin ka eile. ja iga kord, kui sellised asjad juhtuvad, tuleb mul meelde, et nõukogul on ju käsutuses solidaarsusfond. kas Rootsi kavatseb kuidagi selle kasutamisega edasi minna? parlament on soovinud, et regulatsiooni solidaarsusfondi kasutamiseks lihtsustataks, et see oleks paindlikum, kui juhtu, leiavad aset looduskatastroofid. teine küsimus. ma kujutan ette, et Läänemere strateegia on osa territoriaalsest ühtekuuluvusstrateegiast. aga vahest selgitaksite, kuidas te näete territoriaalse ühtekuuluvuse tuleviku arenguid? Euroopa Komisjon on välja tulnud oma rohelise raamatuga, parlament tegeleb ka selle küsimusega ning ma sooviksin teada, millised on teie arvates tulev, tuleviku arengud. ma arvan, et me võtame küsimused gruppides, seega Jan Olbrecht järgmisena. E- suur tänu teile tahaksin teid tervitada Euroopa Rahvapartei saadikute nimel selle informatsiooni eest, mida te meiega olete jaganud ning ma soovin ühtlasi teile esitada ühe küsimuse, see puudutab Rootsi eesistumist. teine küsimus puudutab nõukogus läbiviidavaid töid. mis puudutab Rootsi eesistumise seisukohti, siis sellest on väga palju räägitud viimaste kuude jooksul. eriti sellest, et liikmesriikidel on ühtsuspoliitikast väga erinevad nägemused ning teie sõnavõtus oli väga palju ele-, selliseid elemente, mis te-, näitasid selgelt, et ühest küljest tuleb tugevdada ühtsuspoliitika seotust Lissaboni leppega ja tuleb seega tugevdada innovatsiooni ja teisest küljest te ütlesite ka, et äh, ühtsuspoliitika eesmärgiks peab olema äh, erinevusi vähendada liikmesriikide vahel. Mm, te ütlesite, et Rootsi kavatseb aru pidada selle üle, mis saab äh, ebavõrdsuste vähendamisest tulemuses ning mis saab sihtala ühe tulevikust Euroopa regioonides. me tahame nüüd täpsemalt aru saada äh, et äh, millised on teie selgemad nägemused, kas te leiate, et meie senine lähenemine on olnud liialt lihtsustatud, kas Rootsi kavatseb tulevikus teha tööd teha selleks, et äh, ühtsuspoliitikat rakendada kogu Euroopa Liidu territooriumil või ainult osal territooriumist ning äh, teine küsimus. Euroopa Parlamenti on jõudnud kuulujutud selle kohta, mis puudutab ettepanekut äh, menetluse lihtsustamist. Äh, see puudutab just seda menetlust, äh, mis on seotud majanduskriisiga ning me sooviksime, et te midagi ütleks, proua minister, selle kohta, et te ütleks, milline on praegusel hetkel olukord Euroopa Nõukogus. ma ütlen seda sellepärast, et me kindlasti tegeleme nende muudatustega oma õigusloomelises töös, see puudutab ka kahtlemata Euroopa Sotsiaalfondi, mis selle fondiga üldse toimub? kõigepealt äh, järgmisena Vlasek ning siis äh, vastused. suur tänu! proua minister, ma olen väga rahul sellega, et me saame vahetada siin kogemusi ja arvamusi teie eesistumisaja kohta ma hindan vägagi suurepärast koostööd Prantsusmaa, Tšehhi ja Rootsi vahel, kui me valmistasime ette pikemaajalist prog-, töö, tööprogrammi. ma olen väga rahul ka sellega, et olid kaasatud ka kohalikud omavalitsused. Te ju teate, et ka kohalike omavalitsuste assotsiatsioon tõi välja oma prioriteedid selle pikaajaliseks programmiks. Te ise rääkisite kohalike omavalitsuste, linnade ja külade olulist rolli otsuste tegemisprotsessis. minu küsimus on järgmine. kuidas te soovite ka-, kavatsete luua sellist integreeritud lähenemist nende strateegiate vahel, sest nii saaksime me ju kasutada oma fonde tõhusamalt. teine küsimus puudutab regionaalseid strateegiaid. Te mainisite selle valdkonna prioriteete, eriti mis puudutab Läänemere piirkonda mida te arvate äh, sarnastest äh, strateegiastest teiste piirkondade puhul, nagu näiteks Donau piirkonna strateegia? kas nad ei hakkaks liigselt kattuma ühtekuuluvuspoliitikaga? suur tänu! nüüd proua minister, palun vastake. suur tänu nende kommentaaride ja küsimuste eest. kõigepealt Läänemere strateegia. Need olid, seda puudutasid esimesed ja viimased küsimused. minu arvates on see nüüd hea võimalus äh, uurida, kuidas me saame neid instrumente kasutada piiriüleselt. loodetavasti see strateegia hakkab tööle, sest äh, kõik ju soovivad parandada koostööd me oleme valmis ka spetsiifiliste projektide puhul erinevate osapooltega koostööd tegema. ja ma tean, et kolmandate riikide puhul on ka arutelud juba käimas mõnede projektide puhul koostöö tegemiseks. kui räägida Donau piirkonnast või Läänemere piirkonnast, on oluline välja selgitada, millistes valdkondades me täpselt koostööd teha soovime. juba algusest peale on tarvis keskenduda olulisematele, prioriteetsematele valdkondadele, seetõttu peavad olema arutelud ulatuslikud. Rootsi valitsuse poolt võin ma öel-, öelda, et paljud meie ministrid, ministeeriumid, äh, kodanikuühiskonna esindajad tegelevad selle strateegiaga ning vastutus on jagatud erinevate valitsuse osakondade vahel. et nad eraldi ka tulevikus siis ka oma osade eest vastutaksid. minu arvates on üsna tore näha, et sellist koostööd äh, Läänemere piirkonnas planeeritakse. me ei soovi ainult ühtekuuluvuspoliitika raames äh, siduda Läänemere riike. eile rääkisin ma ITRE komisjonis selles, sellest, kuidas me soovime Rootsit, Soomet ja Baltikumi riike energeetiliselt ühendada, luues uus äh, elektrivõrk. seetõttu on äh, meeldiv, äh, kui meil on juba ka spetsiifilised tulemused, mitte ainult tulevikuprogrammid. solidaarsusfondi puhul pole ka meie rahul, et selle rakendamine võtab liiga palju aega. me soovime neid fonde kasutada tõhusamalt ning minu arvates peaksid selle küsimusega tegelema nii meie kui ka tulevased eesistujariigid. kui mina oleks mitte abiandja, vaid abisaaja, siis ma teaksin ju täpselt, kui oluline on selliste rahade tõhus äh, rakendamine me peame nii riiklikul kui Euroopa Liidu tasemel mõtlema, kuidas nende rahade kasutamist tõhustada. territoriaalse koostöö küsimuses arvan ma, et Kiruna arutelud saavad olema väga olulised, sest seal me just mõtleme selle üle, kuidas parandada territoriaalset koostööd. erinevates piirkondades valitsevad Euroopas ju erinevad tingimused, aga koos, üheskoos oleme me tugevad. ning kui välja uurida, millised on spetsiifiliste piirkondade tugevad ja nõrgad küljed ning siis piirkondade vahel koostööd teha, on tulemus palju tugevam. Rootsis oleme me ühtekuuluvuspoliitikat ja erinevaid partnerlusi kasutanud selleks, et võimalikult palju aidata inimesi, kes näiteks on kaotanud oma töö. me oleme üritanud aidata neid võimalikult aktiivselt ning paljud paika pandud struktuurid on ka praktikas oma väärtust tõestanud. seega on meil tarvis need struktuurid ja fondid muuta tõhusamaks ning vähem bürokraatlikuks. mis puudutab tuleviku ühtekuuluvuspoliitikat, siis ma tean, et siin on riikide vahel eriarvamusi ja eriarvamusi on ka poliitiliste parteide vahel. me peame aga leidma mingisuguse ühise poliitika, milles saavad kokku leppida kõik kakskümmend seitse liikmesriiki ning ma arvan, et tulevikus ühtekuuluvuspoliitika saab olema aktiivne. kui me muudame need poliitikad tõhusamaks ning seome need Lissaboni eesmärkidega, saame me nende fondide kasutamist veelgi tõhustama, aga ka tulevikus on just nõrgematel piirkondadel eelkõige neid ressursse tarvis riigid nagu Rootsi saavad kasutada ka oma siseriiklikke ressursse vaesemate piirkondade aitamiseks. aga ma arvan, et sellised arutelud on tähtsad. mida tõhusamaks ja struktuursemaks ning teistega seotumaks muudame me ühtekuuluvuspoliitika, nagu ma äh, siin mainisin ka ökotõhusat majandust, mida rohkem me seda teeme, seda tõhusamad on ka nende, tõhusam on ka nende rahade kasutamine. ning see on ka üks Rootsi prioriteete. kui meil on nõukogus erimeelsusi lihtsustamise osas, siis me pole päris nugade peale seal läinud, igaühel lihtsalt on oma ettepanekud lihtsustamise osas. aga me peame nüüd vastu võtma ka selgeid konkreetseid otsuseid liiga sageli kaitseme me omaenda siseriiklikke reegleid ning väga keeruline on kokku leppida, kuidas reegleid siis lõppude lõpuks lihtsustada. aga me üritame võimalikult palju edasi minna. ning siin on mul tarvis ka teie abi. et ma saaksin ära kasutada ka teie argumente nõukogus, mis puudutab protsesside lihtsustamist. nüüd linnade küsimus ning kuidas nendega võimalikult tõhusalt koostööd teha. ma arvan, et me peame kaasama inimesi. minu praktiline kogemus näitab, et paljud inimesed meie linnades soovivad olla kaasatud, kuid sageli neid tõrjutakse peamiseks väljakutseks meie ees ongi just väikeettevõtjate, naisorganisatsioonide, kohalike aktivistide kaasamis, kaasamine, sest sageli on nad jah, eemale tõrjutud. meie poliitikate tegijate, poliitika tegijatena peame võimaldama ka neil oma arvamust väljendada niisiis, selline ulatuslik partnerlus on väga tähtis. me peame ära kasutama ka ettevõtete võimalusi, sest väikestel ettevõtetel on sageli väga keeruline nendes aruteludes osaleda. ning kui me soovime majanduskasvu tugevdada tulevikus, peame me eelkõige mõistma, mis läbi on meil võimalik rohkem inimesi Äh, kaasata ettevõtlusse, meil on rohkem äh, tarvis kaasatust äh, ning inimeste tööle rakendamist. suur tänu teile. lugupeetud proua minister, ühtsuspoliitika on ähm, andnud olulise panuse regioonide arengusse, nende majanduse stabiliseerimisse, kuid minul on kaks suurt küsimust. meil on kõigil tegelikult praegusel hetkel need kaks küsimust, nimelt kuidas hinnata ühtsuspoliitika tulemusi Euroopas praegusel hetkel, millised on selle tagajärjed, võttes arvesse praegust äh, majanduslikku konteksti praegusel hetkel on paljusid eh, selliseid eh, piirkondi, mille majandusstruktuur on üsnagi tugev, teisest küljest on eh, võib juhtuda, et need, kui asi samas ajal jätkub, võivad need piirkonnad tulevikus abi vajada. milline on Rootsi eesistujariigi nägemus sellest, et on tekkinud vajadus hinnata ühtsuspoliitika efektiivsust praeguse hetkeni? ning teine küsimus, milline on Rootsi eesistumise arvamus selle kohta, et võib-olla eh, on eh, selle kohta, et eh, seni jõukad ja hästi toime tulevad piirkonnad võivad hakata abi vajama. mis puudutab seda, kuidas fondide makseid teostada siis eh, kas on võimalik eh, näiteks eh, eelmaksetena osa vähemalt summast välja maksta? näit-, mõned liikmesriigid on osutanud, otsustanud küsimusse lahendada näiteks laenu võttes kas te teate, millised äh, riigid näiteks praegusel hetkel on nii halvas olukorras, et ei ole võimelised äh, isegi laenu võtma, keda oleks vaja sajaprotsendilise äh, finantstoetusega aidata? kas on vaja säilitada kaasfinantseerimine mõningate riikide jaoks, teiste jaoks mitte? suur tänu teile, härra Alfonsi poolt oui,. lugupeetud proua minister, mina esindan siin rohelisi ma tänan teid teie sõnavõtu eest. see oli meie jaoks väga huvitav. eriti puudutab see teie lähenemist eh, vähemuskultuuridele, mina ise olen Korsikalt pärit ja äh, me tunneme suurt, väga suurt huvi selle eest, et selle vastu, et kõiki kultuure hinnataks võrdselt, et meie kultuurilist mitmekesisust hinnataks. teisest küljest te rääkisite ka sellest, et te olete mures nõrgemate piirkondade majanduskasvu pärast ning te leiate, et väga oluline on sealjuures rõhutada riigiülese, piiriülese koostöö tähtsust. ja see puudutab äh, eriti selliseid piirkondi, mis ajalooliselt on väga tihedat äh, koostööd teinud. näiteks äh, võib siin et-, näituse, näiteks tuua Vahemere piirkonna. mina olen täiesti rabatud sellest, kuidas poliitikud on kõrvale jätnud inimestevahelise suhtu, suhtlemise. näiteks võib siin tuua eh, selle, et, et näiteks transport Korsikale äh, on, ähm, meil on väga suuri äh, raskusi selle transpordi finantseerimisega ja äh, ma arvan, et äh, ma, väga palju oleks võimalik ära teha, kui rahvad, samas piirkonnas elavad rahvad teevad rohkem, teeks rohkem koostööd, Ivan Skodmanis. suur aitäh, paar küsimust, kui te lubate, esimene küsimus. Ähm, teie prioriteedid on kliima naabruspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika. Ähm, see on klassikaline. Ähm, äh, kliimapoliitika on üks teie tugevaid äh, prioriteete, aga mis on äh, lisaks sellele veel teile prioriteetideks, kuidas te need teemad omavahel seote? see on esiteks, teiseks on mul üks provokatiivne küsimus siin küsiti nõukogu kogemuste kohta eh, ja nõukogus toimuva kohta. Eh, majanduskriisi tingimuses eh, püüavad liikmesriigid tööpuudust vähendada ja investeerida selleks, eriti just infrastruktuuri. ja siin saab olema tegemist konkurentsiga Äh, sest et esmatähtis on ikkagi töökohtade loomine, võib-olla mitte nii väga äh, infrastruktuuri parandamine. Äh, seda võib-olla tähendab seda, et ühtekuuluvuspoliitika nii palju raha ei saa investeerimiseks vaesematesse piirkondadesse milline on teie seisukoht seoses sellega? Last... suur aitäh ja viimane kolleeg Riika Manner kui keegi rohkem sõna ei soovi, ah siiski. Äh, ma tegelikult annaksin siiski praegu sõna proua ministrile ja siis kombineerime omavahel kaks järgnevat küsimust. suur tänu teile teie kommentaaride ja küsimuste eest. mis puudutab ühtsuspoliitikat ja selle ülevaatamist, siis äh, ma arvan, et on ilmselge, et see tuleb üle vaadata, kui me vähegi soovime seda säilitada me, teda tuleb selgelt äh, jälgida, äh, talle tuleb hinnang anda, me peame vaatama, millised on olnud tulemused. samuti on äh, oluline võrrelda teda ka teiste Euroopa Liidu strateegiatega, me peame endale selged eesmärgid looma ja peame selged programmid välja töötama ja me peame vaatama, millised on meie eelarvelised võimalused nende läbiviimiseks, me peame vaatama seda, mis on toiminud ja mis ei ole toiminud samuti äh, tuleb vaadata, mida seal on võimalik teha Euroopa tasandil, mida on võimalik teha riiklikul äh, ja kohalikul tasandil. sest meil ei äh, ole võimalik kõike ära teha lihtsalt ühtsuspoliitika rakendades, mis puudutab uuemaid piirkondi, siis vähemalt praegusel hetkel võib öelda seda, et on vaja vaadata tulevikku, eh, kasutades eh, ära olemasolevaid määrusi ning eh, tahaksin öelda ka seda, et on oluline aru saada sellest, et ühtsuspoliitika ei ole mitte ainult me ei ole mitte terve Euroopa Liidu poliitika, see on osa Euroopa Liidu poliitikast, on olemas ka riiklikke investeeringuid, on olemas samuti instrumente, mis puudutavad otseselt finantssektorit on oluline, et finantssüsteem toimiks. ühtsuspoliitika roll ei ole vastuolus teiste tegevustega ning äh, need äh, tegevused vastastikku tugevdavad teineteist. mis puudutab äh, fondide maksete tegemist, siis nad peavad olema võimalikult kiired ja efektiivsed. küsimus puudutas ka kaasfinantseerimist. põhimõtteliselt võib öelda seda, et kui me soovime välja töötada projekti, mis peaks saama äh, fondide toetuse, siis äh, on põhimõtteliselt vajalik, et kõik, et toimuks ka kaasfinantseerimine. ma saan aru, et äh, mõningate riikide jaoks võib see keeruliseks osutuda kuid äh, põhimõttel, tegu on põhimõtteliselt väga olulise küsimusega, sest kokkuvõttes on tegu ju maksumaksja rahaga ja kui me kasutame maksumaksja raha, siis äh, peab äh, olema valmis ka omaenda taskut kergendama. nagu ma teile ütlesin, on selles osas pidev jätkuv arutelu ning ma pean ütlema, et arvamused on väga erinevad praegusel hetkel ministrite nõukogus härra Alfonsi. minu meelest äh, on oluline kaitsta Euroopa kultuuri, vähemuskultuure ning ühtsuspoliitika annab meile suurepärase võimaluse selle tegemiseks. Mm, miks me selle Balti initsiatiivi üldse lagedale tõime, sellepärast et väga palju on selliseid piirkondi, mis saavad äh, meie eeskuju järgida. me tõ saame tõestada, et on võimalik äh, koos efektiivselt koostööd teha. ja ma arvan, et äh, selle strateegia alusel võime tõesti tuua ennast eeskujuks teistele. ma näiteks külastasin Milanot möödunud suvel. ma pean ütlema, et ma, mulle jättis sügava mulje see, kui palju tehakse tööd ära eh, Vahemere piirkonnas selleks, et Vahemere piirkonda tugevdada. ma arvan, et tuleks üritada katsetada erinevaid eh, töömeetodeid ja samuti neid ka teineteisele tutvustada. mis puudutab aga ühtsuspoliitikat ja selle seotust eh, kliimamuutuste vastase võitlusega, siis kas need kaks on teineteisega vastuolus? ei, absoluutselt mitte. minu jaoks ja Rootsi jaoks on äh, see just praegu, kui me peame tegutsema, e, me peame esitama Euroopa jaoks uue nägemuse. kuidas luua uusi töökohti näiteks? millised on Euroopa võimalused e, esineda e, tipptasemel, minu meelest me saame tipptasemel esineda just nimelt kliimavaldkonnas, me saame CO2 heitmeid vähendada ja peame, saame mõelda näiteks, milliseid uusi energialiike kasutusele võtta, kuidas neid energiat kõige paremini, efektiivsemalt kasutada, milliseid uusi, uusi teenuseid turule tuua. ühesõnaga, see, mida teha, on, see, mida teha on võimalik, on väga palju. nii et ei ole vaja olla tagaplaanil, me peame olema esirinnas. ma arvan, et meil on suurepärased võimalused seda ka teha minu, mul on tihedad kontaktid äh, Hiina ja Ameerika Ühendriikidega ning ma olen konstateerinud, et nad teevad suuri investeeringuid äh, kliimamuutuste vastasesse võitlusesse ja minu jaoks on muretekitav see, et sellal, kui meie, kui istume ja rahulikult räägime programmidest, eesmärkidest ja nii edasi, sellal teised investeerivad. ja meie oleme pisut sabassörkijad äh, investeeringute osas, nii et ma arvan, et on ole, oluline, et Euroopa üritaks olla esirinnas oma ambitsioonide osas, vähendamaks CO2 heitmeid, vähendamaks, tugevdamaks oma tööstuse valdkonda, tugevdada, tugevdamaks oma ettevõtteid ja loomaks uusi töökohti. ma arvan, et tegelikult ei ole e, puudu soovist ambitsioonikast keskkonnapoliitikast ja innovatsioonipoliitikast. meil on vaja efektiivset ökopoliitikat. tegu on eh, segu ka kõigest ja keskkonnapoliitika on kahtlemata väga oluline selleks, et eesmärke saavutamata. puheenjohtaja, arvoisa minister. Riika Manner, palun. suur aitäh, proua minister, nende seisukohtade eest, eh, mida te väljendasite regionaalpoliitika vallas on ääretult oluline, et teie eesistujana rõhutate regionaalpoliitika olulisust ähm, käimasoleva poole aasta jooksul. siin on esitatud väga palju olulisi küsimusi. mina tahaksin rääkida Läänemere strateegiast ning selle seosetest ähm, Äh, äh, regionaalpoliitikaga. Äh, see poliitika on regioonidele ääretult oluline, nagu me juba kuulsime. see, kui me seome ta üleüldisema Euroopa poliitikaga, on ääretult hea tegemist ei ole Äh, olukorraga või, või, või projektiga, millest saavad kasu ainult äh, rannikuriigid Läänemere ümber, vaid ka ähm, Läänemere riikide sisemaal asuvad äh, linnad. Nemad peaksid samuti olema huvitatud Läänemere strateegias osalemisest. kuidas teie oma eesistumisperioodi jooksul kavatsete tagada selle, et ka teised linnad, sellised linnad, mis ei asu rannikul, ähm, oleksid seotud selle Läänemere strateegiaga? ääretult oluline on need ähm, maismaal asuvad või, või keskmaal asuvad linnad samuti kaasata. härra Seeber. suur aitäh ähm, väga huvitav oli äh, kuulata seda, mida nõukogu esindaja ütles äh, rohelise majanduse kohta. ma arvan, et peamiseks probleemiks saab olema see, et äh, nende tavapäraste energiaallikate mm, kulu on võrdlemisi madal, hind on võrdlemisi madal. aga see hakkab varsti muutuma kui rääkida päikese või ähm, tuuleenergiast, siis praegusel hetkel on ta siiski kallim kui praegu kasutatavad tavapärased energiaallikad. kas äh, nõukogu tahab teha tööd selle nimel, et äh, rohelist energiat edendada, et ta atraktiivsemaks muuta või mitte? Äh, hinnastruktuur on selline, nagu ma ütlesin, ning äh, kõik sõltub suuresti nafta ja gaasi hindadest. teiseks, ähm, äh, üldiselt kritiseeritakse Euroopa programme just bürokraatia tõttu. milline on nõukogu seisukoht bürokraatia vähendamise valdkonnas? eriti võttes arvesse rangeid kontrolle, mis projekti kestuse jooksul toimuvad, kas siin on mõttemaailm muutunud? kolmandaks, äh, millised on äh, need indikaatorid, mida nõukogus arutatud, mis on vajalikud ja mida tulevikus kasutatakse äh, selleks, et piirkondi klassifitseerida? kas näiteks sissetuleku järgi või elanike hulga järgi, kas need on tuleviku kriteeriumid? järgmine kõneleja, palun proua minister, kallid kolleegid, suur tänu teie sõnavõtu eest, teie kommentaaride eest. mul oleks üks lühike küsimus. mina olen rumeenlane ja Lääne-Rumeeniast pärit ning eh, mina sooviksin sõna võtta VKE-de ja tegelikult ka suurettevõtete poolt ja see puudutab eh, just nimelt eh, seda, kuidas lihtsustada reegleid selleks, et Euroopa fondidele ligi pääseda. tihtipeale esitavad suured rahvusvahelised ettevõtted projekte, eh, soovi saada Euroopa poolset finantseeringut loomaks uusi töökohti, kuid näiteks tuhat seitsesada uut töökohta mida me sooviksime luua just praegusel kriisi ajal, Eh, mis aitaks just kõige vaesemaid eh, elanikke, eh, siis selleks, et neid töökohti luua, on vaja vahendeid. ja see tähendab seda, et menetlus peaks lihtsustuma. kui me seda finantseeringut kiirelt ei saa, siis me ei su-, saa neid töökohti ka luua. ettevõtted üri-, peavad kuidagi teistmoodi üritama hakkama saada, nii et ma kordan veel kord et äh, kui on tegu töökohtade loomisega, siis äh, on vaja seda toetust kiiresti kätte saada ja see tähendab seda, et äh, reeglid tuleb lihtsustada. Ah, mm, üks küsimus on veel, võtame selle siis. Sorry, I can't see the ma vabandan, ma ei näe nime. aitäh, proua mm, esimees, lugupeetud minister Eh, ühe Balti riigi esindajana või Balti mereäärse riigi esindajana mul on väga hea meel kuulda, et Rootsi eesistumise ajal on Balti mere strateegia väga tähelepanu alla võetud ja sellega püütakse kiiresti edasi liikuda. aga kui me olime veel Strasbourgis, siis väga paljud eh, minu kolleegid esitasid küsimuse, et strateegia on küll olemas ja rõhutatakse, aga tegelikult ei ole eelarves eriti rahalisi vahendeid selle strateegia elluviimiseks kas teie ministrina saate nüüd meile kinnitada et äh, praegusel hetkel või järgmise aasta eelarves on piisavalt vahendeid balti mere strateegia kiiremaks edasiliikumiseks või edu saavutamiseks sest igasugune strateegia ilma rahata on tegelikult ju paljas muinasjutt ja mm, teiseks äh, mu küsimuseks on see et meeldiv on samamoodi ka kuulata et olles balti riigi kõige väiksema riigi esindaja siis eesti esindaja te räägite väga palju ka balti riikide koostööst ja ja erinevate piirkondade äh, arengu ühtlustamisest aga mida te oskate öelda eestile kus ühe koma kolme miljoni elaniku kohta on tööpuudus ametlik viisteist protsenti aga tegelikult veel suurem et see tegelikult varsti muutub sotsiaalseks katastroofiks et kas teil on ka mingi konkreetne nägemus balti riikide siis olukorra parandamiseks aitäh I understand we have finished with uh, this comment the tundub, et selle küsimusega äh, oleme me küsimuste ringi lõpetanud ning annan sõna Mm, nõukogu esindajale vastuste andmiseks. Igen, eh, det gläder mig att eh, det är så många som frågar kring Östersjöstrategin och det tolkar jag. Suur tänu. Paljud küsisid jällegi Läänemere strateegia kohta. Ja paljud huvituvad sellist sorti koostööst. See on uus arendpoliitikas, mis saab meile kõigile kasuks tulla meilt küsiti, kuidas äh, ka teised äh, riikid, osad mitte ainult äh, rannikulinnad saaksid sellest strateegiast kasu ning selle nimel tuleb tõesti tööd teha, sest Läänemere strateegia ei ole ainult rannikupiirkondadele, vaid tervele Läänemere piirkonnale mõeldud. seega meie liikmesriikide valitsused peavad mõtlema selle üle, kuidas kõiki piirkondi kaasata. minu kogemused näitavad, et on väga oluline, et kaasataks terve piirkond, me peame sellele tähelepanu pöörama. viimane küsimus, mis siin äh, küsiti ja vaatame siis, mis selles piirkonnas praegu toimub. Läänemere strateegia ei tähenda, et tuleks luua mingi uus eel-, eelarve, vaid tuleb kasutada olemasolevaid ressursse tõhusamalt. paljude jaoks ja minu endagi jaoks on üks oluline küsimus, kuidas öö, panna inimesi välja tulema uute ideede, innovaatiliste lahendustega ning me peame parandama riikidevahelist koostööd, et ettevõtetel oleks rohkem võimalusi siseneda või väljuda oma turult. mina vastutan ettevõtluse ja tööstuse eest ja meie koostöö ka Baltikumi riikidega on väga väärtuslik, aga me saame teha palju rohkem ka väikeettevõtete heaks, et nad saaksid äh, siseneda suurtele turgudele. me peame looma neile vastavad tingimused. ITRE komisjonis rääkisime meile reeglite lihtsustamisest ja konkurentsivõime nõukogu tegeleb sellega, aga kõik peaksid tegelema selle küsimusega, ehk siis bürokraatia vähendamisega. me kõik peame aitama VKE-del kasvada, sest äh, seeläbi suureneb ka majanduskasv härra Seeberg küsis äh, tuuleenergia ja päikeseenergia kohta ning kuidas me saaksime stiimulina kasutada hindu. kui me soovime saavutada tänapäevast jätkusuutlikku energiapoliitikat, siis esialgu tuleb leida viise, kuidas edendada uusi tehnoloogiaid on mitmeid erinevaid lahendusi, Rootsis me oleme kasutanud turupõhist lahendust, mis äh, taastuvenergia edendamiseks on tundunud sobilik. teistel äh, jällegi, teistel riikidel on jällegi toetuste süsteem, mis tundub samuti hästi töötavat. niisiis, me peame leidma mingisugused algsed stiimulid äh, juurutamaks uusi energiaallikaid, aga need ei peaks jääma alati selliseks abistavaks karguks. võtame kõigepealt näiteks tuuleenergia, kus paljud meie liikmesriigid on saavutanud suurt edu, näiteks Saksamaa, Taani, ka Rootsi on astunud esirinda. asjad on palju arenenud võrreldes kahekümne aasta taguse ajaga ning Äh, tuule- ja päikeseenergia on äh, ka tulevikus ääretult olulised. niisiis, me mitte ainult ei säästa keskkonda, vaid loome uue tööstusharu, mida meil on tarvis Euroopas ka töökohtade loomiseks. veel üks viis, kuidas parandada oma majandusolukorda, on teadus- ja arendustegevus. Euroopa tasemel on mitmeid programme selleks, ka on paika pandud majandustaastuskavad ja nii edasi. oluline on, nagu ma ütlesin, kasutada juba olemasolevaid vahendeid. Rootsis vähemalt teevad koostööd äh, linnad ja paljud kohalikud ettevõtted just taastuvenergiaallikate osas see toimub kohalikul tasemel, on palju kohalikku pa-, tasemel partnerlust, minemaks üle taastuvenergia allikatele. nüüd eelarve kontrolli meetmed. siin tuleb leida tasakaal, seega me kasutame ühelt poolt ju küll rahva raha, selleks on vaja korralikku kontrolli, aga meil on tarvis ka piisavalt rahanduslik, rahalisi vahendeid minemaks edasi sageli tundub, et me äh, süüdistame vägagi Euroopa Liitu, kui probleemid tõstatuvad kohalikul tasemel. mina Rootsis ministrina vastutan selle eest, et meie riigisisesed projektid toimiksid hästi. aga ka Euroopa tasemel on meil oma vastutus, me peame lihtsustama rahavoogude liikumist. nagu keegi teist juba mainis, on väga tähtis, et eraldatud rahad jõuaksid ka inimesteni, kellele need on eraldatud. nüüd riigi toetus. me arutasime äh, toetusi ja äh, toetusi autotööstusele viimasel aastal. siin on vaja leida jällegi tasakaal ühelt poolt toetuse vahel, mis, mille puhul on oht, et see muutub pikema perspektiivi toetusteks ning teiselt poolt vaba konkurentsi vahel. me peame arendama konkurentsi ettevõtete vahel, aga lähe-, lähemas perspektiivis peame me neid siiski toetama. autotööstus ütleb, et võimalikult kiiresti soovitakse taastada öö, ähm, vaba konkurents ning loobuda toetustest, aga valitsustel on ka siin oma roll mängida. ma arvan, et ma vist vastasin nüüd kõikidele küsimustele, mis siin esitati. kokkuvõtteks vist vist rohkem küsimusi ei ole, niisiis kokkuvõtteks tahaksin ma öelda, et ma hindan vägagi teie pühendumust ning võttes arvesse, kui rasked ajad meil praegu on on meil kõigil oluline näidata, et Euroopa Liit on tõesti tegutsenud tõhusalt, aga me ei tohi loorberitele puhkama jääda, me peame tagama, et meie instrumendid oleksid tulevikus tõhusamad. Euroopal on palju võimalusi, mida ka Rootsi eesistujana kavatseb ära kasutada. minu arvates oli väga tore siin esialgset mõttevahetust pidada ma ei saa küll alati siin kohal olla, sest mul on ka teisi koosolekuid, kus ma pean osalema. seega ma ei saa alati siin kohal olla, aga ma jälgin kindlasti edasisi arenguid, nagu mu kolleeg Jüran Heeglandki teeb. ning suur tänu teie huvitavate mõtete eest ja loodetavasti meie koostöö on tulevikus viljakas. suur tänu suur tänu äh, teile kõigi kolleegide poolt. me oleme teile väga tänulikud äh, selle eest, et te meile oma väga ambitsioonikad programmi tutvustasite. nagu te ütlesite, teie äh, tegevus katab väga paljusid erinevaid valdkondi, kuid see on väga hea, sest see annab teile väga laiapõhjalise lähenemise regioonide arengule nagu te teate, kõik meie institutsioonid äh, tegutsevad omaenda mm, programmide alusel ja äh, kahtlemata me kõik teeme äh, kõik enda omalt poolt selleks, et Euroopast elu muutub, muutuks paremaks. ja, ja on väga tore, et te olete valmis meiega niimoodi koostööd tegema. ja ma, ma olen tõesti tänu, tänulik teie pühendumuse eest, loodetavasti teeme tihedat koostööd lähikuudel ja võib-olla saame kohtuda juba oktoobris. see on tõesti, oleks tõesti väga oluline, suur aitäh teile! ja nüüd äh, kaks minutit selleks, et äh, meie külalisele head aega öelda, siis lähme päevakorrapunkti kümme juurde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 Can we start uh,, can we continue simply we, we will have more. kallid kolleegid, jätkame nüüd, äh, siis meil on äh, rohkem aega muude päevakorrapunktide käsitlemiseks. ma palun, et kõik taaskord äh, istet võtaksid ja siis me saame liikuda päevakorrapunkti number kümme juurde. ma tahaksin teile teada anda seda, mida ma ka eile ütlesin, me saime Euroopa Parlamendilt kirja, mis äh, saadeti kõikidele komisjoni esimeestele äh, ja see oli seotud kuuenda seadusloomeperioodi poolikute küsimustega ning äh, praeguse seadusloomeperioodi prioriteetidega. ja selles kirjas palutakse meil üheksandaks septembriks edastada äh, meie komisjoni äh, äh, kõik pooleli olevad küsimused vastavad kodukorra artiklitele kakssada neliteist, viiskümmend üheksa ja kuuskümmend kuus, mis puudutavad siis erinevaid meie tööd puudutavaid küsimusi ja selleks, et parlamendi presidendi soovi rahuldada, on sekretariaat valmistanud ette eh, kirja projekti, mis koosneb eh, kahest osast. esimene osa sisaldab informatsiooni eh, pooleliolevate küsimuste kohta ning selles osas on meil kohustus vastata Eh, see puudutab siis kirja esimest osa, eh, need on siis teemad, mis tuleb edastada üheksandaks septembriks ning siis on ka teine osa, mis puudutab poliitilisi prioriteete, mida on võimalik lisada kirja esimesele osale, aga ma pean tunnistama ka seda, et seda teist osa on võimalik eh, saata ka hiljem ja võib otsustada ka seda üldse mitte saata, aga see ei ole kõige parem lahendus meie poolt niisiis, see kiri on teile, kiri saadeti eile koordinaatoritele laiali ja seda on muudetud äh, vastavalt äh, Roheliste ja Kuue ja Rahvapartei härra Piperi äh, ettepanekute põhjal. me oleme need muudatused siis sisse viinud ning kiri muudetud kujul saadeti teile e-kirja teele eile ning on teile nüüd ka veel kord laiali jagatud, et teil see kindlasti olemas oleks. ma tahaksin teile ka öelda, et kirja esimene osa ei äh, valmista koordinaatoritele mingeid probleeme, ma arvan, et meile äh, regikomisjonina äh, on ainus pooleliv küsimus solidaarsusfond ja meie jaoks ei ole see vastuoluline küsimus. teine osa puudutab väljakutseid ma arvan, et äh, ma võiksin siinkohal mm, öelda oma seisukoha välja ja me peaksime saatma mõlemad kirjaosad presidendile. ma tahaksin samas ka öelda, et kui me midagi muuta või lisada soovime, siis äh, me peaksime äh, vaatlema seda kirja teist osa kui muutuvat osa täna Äh, saame siis esimese arutelu maha pidada, me võime tulevikus ka veel seda küsimust arutada, aga täna siis esimene arutelu, et äh, leida äh, enam-vähem üksmeel ka teise osa osas, et see kiri millalgi siiski ära saata. avan siis arutelu kirja teise osa osas, sellepärast et meie komisjonile peame nüüd otsustama seda, kas me lisame sinna veel midagi või saadame selle praegusel kujul. ja nüüd palungi teiepoolseid kommentaare äh, kas on mingisuguseid kommentaare? Kreol, palun. Äh, suur aitäh, Danuta, mul on kaks küsimust, äh, mille ma tõstatasin ka eile, kui meil toimus voliniku kuulamine. see puudutab solidaarsusfondi. mina sain asjast aru nii, et äh, enne kui selle asjaga lõpuni jõutakse, läheb veel päris palju aega ja jõuab äh, mitu riiki eesistujatoolil istuda äh, ja ma arvan, et kirjas peaksime me sellest ka rääkima. me ei saa lubada seda, et piirkondade esindajad tulevad meie juurde ja küsivad, et mis me siin teinud siis oleme ja meie saame neile vastuseks öelda ainult seda, et jah, me saame teie murest aru, aga, aga eesistuja ei taha midagi väga kiiresti ette võtta selles küsimuses Äh, ma arvan, et me ei tohi sellisel olukorral äh, tekkida lubada. teine asi, mida ma tahtsin öelda, on järgmine. ma olen kuulnud, et komisjon kavatseb kui me räägime äh, uuest äh, programmeerimisperioodist, äh, ühtekuuluvuspoliitikast äh, aastat pärast kaks tuhat kolmteist, siis näib, et praegu komisjon plaanib luua töörühma. selles töörühmas on kõik liikmesriigid, komisjon, regioonide komitee, on teaduskogukonna esindajad, kohaliku regionaalse tasandi esindajad ning Euroopa Parlament eristub sellega, et teda ei ole seal kui äh, komisjon äh, ja eesistuja on huvitatud sellest, mis äh, meil öelda on ja meid seal ei ole, siis see on anomaalia ju. ma arvan, et me peaksime tegema tööd selleks, et meie ka sinna töörühma saaksime, oma esindaja sinna saaksime saata, sellepärast et meie esindame ju kõiki Euroopa piirkondi ja meie oleme regioonide demokraatlikult valitud esindajad ja sellepärast ma tahaksin, et ka me selle küsimuse sinna kirja mm, lisaksime, aitäh. suur aitäh selle kommentaari eest, mis puudutab solidaarsusfondi, eh, siis see on seal, aga te tahaksite, et me oma sõnastust rangemaks, tugevamaks muutaksime või mm, mida te soovite? kas te tahaksite lihtsalt rõhutada seda, et see küsimus on meie jaoks oluline? ahah, selge ja selles teises küsimuses probleeme ei ole ähm.. aitäh, kas on veel kommentaare? Oh, yes, please, Mr Alfonsi. härra Alfonsi, palun. tänan teid, proua esinaine. kõigepealt ma sooviksin tulla tagasi eh, selle juurde, mis oli öeldud esimeses kirjas, mis eh, puudutas äh, siis kriisivastaste meetmete küsimusi, küsimuste arutamist. ja, ja nüüd võttes arvesse seda, mis siin öeldi, meie fraktsioon leiab, et on, leiab, et on väga oluline, et toimuks dialoog Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahel ja seda eriti selleks, et ühtsuspoliitika struktuuri välja äh, töötamine toimuks võimalikult efektiivseks, et toimuks tõsine mõttevahetus Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelt. me leiame, et eel, samuti, et eelnev äh, nõu küsimine või nõustamine oleks samuti selles kirjas ära toodud. üks on seire ja kriisimeetmed, see hõlmatakse ja teine punkt ka. kas on veel kommentaare uh,? Yes. There was somebody. Yes, please. There was huh? ah, Miss Oro. Eh? Oro. Oro. Oro. kolleeg Ooro. suur tänu. ma soovisin öelda, et ma olen nõus loomulikult sellega, mida see kiri ütleb, ma ütlesin seda ka koordinaatorite koosolekul eile. kuid samas eh, mul on küsimus kas ei oleks võimalik pisut selgesõnalisemalt ja teravamalt arutada uue poliitika, uute poliitikate väljatöötamise küsimust, seda me rääkisime praegu ka proua ministriga. see uus poliitika peaks olema eh, suunatud rohelise majanduse väljatöötamiseks, uute energialiigide kasutusele võtmiseks ning eh, seda on roheliste ettepanekus ka mainitud, kuid ma arvan, et eh, oleks hea, kui meie, kes me töötame Regionaalarengu Komisjonis, et me üritaks seda sõnastust äh, pisut äh, julgemaks muuta, see on ju kokkuvõttes samuti meie vastutus. Uh, uh, kas te võiks paluks selgesõnalisem olla? sest äh, ma absoluutselt olen nõus sellega, et meil on vaja arutelu oma tulevaste poliitikate osas, kahtlemata see arutelu ka toimub, selles pole kahtlustki. see on üks meie tähtsamaid ülesandeid lähiaegadel. see on näiteks bülletäänis eh, seadusandliku paketi kohta, kuid eh, kui kellelgi pole selle vastu midagi, siis ma soovitaksin, et me tä-, sõnaliselt eh, paneks sisse arvamuse äh, arutelu kohta meie tulevase poliitiku üle. ma arvan, et see mõte on teil hea. me võib-olla oleme seda seni liialt formaalselt sõnastanud. me peame ennast ette valmistama õigusloomelise paketi väljatöötamiseks, see tähendab ka ekspertide abi eh, palumist. kas on veel kommentaare? jah, palun, härra Olbrit. <coughs> Äh, yes, I, I would like to, to uh... jah ma tahaksin tulla välja ühe tehnilise elemendiga. teises osas on meil kolm erinevat elementi. Äh, üks äh, põhjustab pingeid nõukogus ja see võib põhjustada pingeid ka parlamendis ja see puudutab äh, tõukefondide reeglite rakendamise lihtsustamise küsimust. niisiis, ma arvan, et me peaksime selle üheks osaks tegema, sellepärast et äh, see põhjustab kindlasti olulisi eraldi arutelusid. Äh. teine element, äh, mida just ka öeldi, tulevase eh, ühtekuuluvuspoliitika alased arutelud eh, kui sellised ning eh, seadusloomepaketi tulemused kui poliitika struktuuri tulemused. see on siis teine osa, mis puudutab seadusloomet ning siia on kaasatud ka näiteks territoriaalse ühtekuuluvuse probleem, sest et arutelu on tulevase ühtekuuluvuspoliitika vallas ning kolmas äh, on äh, strateegia võitlemaks äh, haiguste ja katastroofide vastu, see on veel üks oluline küsimus. kõigepealt me peame ütlema e-, eraldatult, et olemasolevad seadusloome mm, alased tegevused, siis plaanid ja siis tulevik ma arvan, et me sekretäriaadis võtame teiega ühendust, et seda veel täpsustada, kas on veel kommentaare? see tähendab nüüd seda, et teie poolt eh, esitatud kommentaaride kaasamine kirja võtab veidi aega, me loodame, et pealelõunal me saame parandatud versiooni teile laiali saata, eh, praegu rohkem kommentaare ei ole, väga hea, eh, nii et ma arvan, et me saame härra Puusekile kaheosalise kirja õigeaegselt edastada, suur aitäh teile selle arutelu eest, nüüd on võimalik edasi liikuda ahaa, siiski, me oleme oma tööga väga kiiresti äh, valmis saanud, kas komisjoni esindaja on siin? meil on nüüd kaks valikut, kas te ootate viis äh, minutit ja siis me äh, kont-, kontakteerume härra Aaneriga, saamaks teada, kas ta saab varem tulla või siis me peame ootama tõesti eh, veerand kaheteistkümneni. andke mulle kaks minutit aega ja ma võtan härra Aaneriga ühendust eh, selleks, et vaadata, kas ta saab veidi varem tulla või mitte. myself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 kallid kolleegid, äh, härra Anner on siiapoole teel ja me jätkame viieteistkümne minuti pärast. Äh, kui te soovite korraks välja astuda, siis palun. Äh, ta tuleb siis veidi varem ja siis me saame temaga pikemalt arutada. niisiis, olete te sellega nõus, et me jätkame oma koosolekuga viieteistkümne minuti pärast ehk siis kolmveerand üksteist?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

Dear colleagues, could we? kolleegid, jätkaksime koosolekuga. kõik kolleegid, kes siin esimest korda parlamendis ja meie komisjoni koosolekul on, siis teile teadmiseks, et meiega on tulnud kohtuma regionaalpoliitika peadirek-, peadirektoraadi peadirektor. ta on meie oluline partner, see on see on, direktoraat tegeleb ju täpselt nende samade asjadega, mis meiegi, ehk siis regionaalpoliitikaga. enne temale sõna andmist tuletaksin teile meelde, et juulis võttis komisjon vastu kaks määrust, mis on seotud praeguse kriisiga ning käimasoleva lihtsustustööga juulis meil ei olnud eriti palju aega selle asja arutamiseks. me natukene seda tegime, aga arvamuste vahetust ei toimunud. seega esimene arvamuste vahetus on täna. aga kui te mäletate, siis me otsustasime, eh, et kes saavad raportöörideks nendes küsimustes. rahvapartei soovis, et härra Van Nistelrooy saab RDF-i raportööriks ning sotsiaaldemokraadid kuuldavasti pole äh, veel kindlalt välja öelnud seda nime, kes nende raportööriks saab. raportöörid siis on enam-vähem paigas ning peadirektor tuleb nüüd tutvustama viimaseid arenguid nende määruste osas ning arengut, arenguid ka nõukogus, kui võimalik. ja siis saab härra Aanerile ka see küsimus esitada, palun. Uh, uh, uh, suur tänu, auväärsed saadikud. kõigepealt sooviksin ma tänada teid selle eest, et te kutsusite mind siia esimesele arvamustele vahetusele. ja loomulikult olen ma valmis vastama ka üldisematele küsimustele, mitte ainult nende kahte teemat puudutavaid äh, küsimustele. pärast valimisi on parlamendi kaader oluliselt muutunud, ma sooviksin teid kõiki õnnitleda ning soovida teile edu teie töös siin komisjonis ning loomulikult erilised head soovid ning äh, te tervitused on suunatud teile, proua esinaine teie uues, uuel töökohal. minu arvates on praegu viimasel, järgmisel paaril kuul meil ees väga huvitavad ajad. see ei ole seotud mitte ainult äh, majanduskriisiga ning nende probleemide lahendamisega, vaid ka sellega, kuidas meie poliitikat arendatakse äh, pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat protsess on alanud juba paljudes liikmesriikides, paljudes institutsioonides ja ka Euroopa Komisjonis ning me peame leidma tee, kuidas läbi tiheda koostöö me selle protsessiga lõpule viia suudaksime. niisiis, väga huvitavad ja väljakutseid täis aastaid on meie ees. Teie komisjon on tõesti meie peadirektoraadi peamiseks partneriks. loomulikult teeme me koostööd ka teiste komisjonidega, eelarve, eelarve kontrolli komisjoniga, aga teie komisjon on alati olnud meie peamiseks partneriks ning eelmise voliniku ajal tegime me tõsiseid jõupingutusi parandamaks äh, suhteid teie komisjoniga ning loomaks tõelist partnerlust ning mina ja uus volinik soovime seda kindlasti jätkata. minevikus, eriti lähiminevikus, on teie komisjon olnud toetav ning abivalmis. ja ma olen eriti tänulik teie toetuse eest meie eelmise aasta novembri ja detsembri ettepanekute puhul me pidime nad kiirustades vastu võtma, et nad võimalikult kiiresti ka rakendataks. toona kordas parlament mitu korda oma muret selles osas, et meie fondide ja poliitikate juhtimine ja rakendamine peaks lihtsustuma ja me jagame seda arusaama. ma olen seetõttu eriti rahul, et ma saan teile tutvustada nüüd meie järgmisi samme sellel teel. loomulikult teame me, et parlament soovib olla kaasatud kõikides poliitikates algusest peale ja me oleme valmis andma oma parima, tagamaks, et see nii ka on paar sõna nüüd meie ettepanekute kohta ja lihtsustamistöö kohta praegusel kriisi ajal. mõned võib-olla mäletavad, mõned teist võib-olla mäletavad kahe tuhande kaheksanda aasta teist poolt, kus me alustasime koos kolleegidega liikmesriikidest äh, juba äh, seda kohapealsete rakendusprobleemide ülevaatamist seoses just poliitiliste rakendusreeglitega. ja eelmise aasta teisel poolel hakkasime me mõtlema, kuidas me veel sellel kahe tuhande seitsmendast kolmeteistkümnenda aastani kestval perioodil saaksime lihtsustada vähemalt kiireloomulistel juhtudel reegleid. ja üks väga ilmselge juhtum eelmisel aastal oli tulu tootvad projektid. halduskoormus oli seal väga suur nii kasusaajatel kui administratsioonil liikmesriikides, isegi väga väikeste projektide puhul ja üks esimesi meie ettepanekuid, mis võeti vist ühehäälselt vastu, oli see, et me jätame väikesed projektid, isegi kui nad on kasu saavad, kasu toovad projektid eh, nendest reeglitest välja. halduskohus, eh, kohus, koorem seetõttu eh, palju vähenes ja rahanduslikult samal ajal jäime me endiselt oma reeglite juurde mis puudutab siis äh, meie peamisi, peamisi kulusid. ja liikmesriikidele, sealsetele, sealsete piirkondade administratsioonile ja kasusaajatele oli see suur kergendus. see oli esimene samm. esimese komisjoni kriisipaketi kontekstis äh, novembris-detsembris eelmisel aastal tulime me välja teise ettepanekute paketiga parandamaks meie regulatsiooni ja lihtsustamaks reegleid. seda tegime me pärast suuri konsultatsioone ekspertidega liikmesriikides, kes tõesti töötavad koha peal ja kellel on palju kogemusi. ka teie komisjoni liikmed andsid meile palju nõu, sest te ju esindate ka kohapealseid inimesi, kes tegelevad kohapeal regionaalse arenguga ning te esindate me, meie abi kasusaajaid, kodanikke. Need ettepanekud, millega me eelmise aasta lõpus välja tulime, on nüüdseks vastu võetud. me oleme vastavalt muutnud ka rakendusreegleid äh, komisjoni määrustikus ning me kasutasime ka võimalust äh, vaatamaks läbi see komisjoni määrustik, et kas seal on veel mingisuguseid aspekte, mida saaks lihtsustada. ja kok-, pärast kokkuleppeid ekspertidega liikmesriikidest me seda ka tegime ning tulime nüüd välja kolmanda lihtsustamispaketiga. ja sellest me täna ka räägime. kuidas oli meie töö organiseeritud? Regio peadirektoraadis oli väike töögrupp lihtsustamise alal, kus kõik äh, vastavad teenistused tegid koostööd, äh, leidmaks äh, võimalusi lihtsustamiseks, aga et parandada kontakte regioonidega, palusime me, et sealsed eksperdid, kes tegelevad meie poliitika juhtimise ja auditeerimisega, me palusime, et nad tuleksid äh, aruteludele Brüsselisse, moodustati siis ka ekspertide äh, töögrupp, aga meil oli palju kasulikke kontakte ka regionaalsete assotsiatsioonidega, kus osalesid siis regionaalsel tasemel eksperdid. Nende arutelude tulemuseks ongi see äh, praegu arutusel olev muutuste pakett see kolmas pakett, kui see vastu võetakse, tähendab, et me peaksime kohal, kohaldama ka uusi rakendusreegleid vastavalt muutustele määrastikus. ja ma loodan, et kui me teeme kõvasti kõik koos tööd, siis aasta lõpuks oleme me saavutanud olukorra, kus meie kus pilt on selge, mida me saame veel teha kahe tuhande seitsmendast kolmeteistkümnenda aastani. mina arvan, et kui me midagi äh, täiesti vastuvõetamatut just ei leia, äh, mis on väga ebatõenäoline, äh, siis me peaksime muudatustega praeguseks kolmeteistkümnenda aastani kestvaks perioodiks lõpetama. praegusel hetkel tegeldakse poliitika rakendamisega koha peal ning meie kogemuste põhjal on äh, väga halb, kui äh, juba toimiva äh, poliitika ajal hakatakse reegleid muutma. seega küsimus on siin ajastuses. ma võin teile edasi anda siin ka ühe hea uudise. võib täheldada, et et koha peal äh, alates sellest suvest on juba tõesti rakendatud seda uut poliitikat ja äh, liikmesriigidest on meieni jõudnud palju hüvitusnõudeid. Äh, mis äh, ning kui praeguse kriisi ajal poleks seda poliitikat hakatud, hakatud rakendama, siis poleks me ju e, alates aasta algusest kuskil edasi jõudnud. nüüd need konkreetsed ettepanekud, mis on esitatud praeguse kriisiaja kontekstis ja seetõttu on see ettepanek kahene kõigepealt. jah, me soovime oma poliitikaid lihtsustada. me soovime oma reeglitest välja võtta aspektid, mis on üleliigsed, ebavajalikud, tekitavad komplikatsioone, kus neid pole tarvis. aga me soovime ka, et see lihtsustamine aitaks äh, kiirendada rakendustööd koha peal. see ongi siis selline kahene soov meie ettepanekute taga. ja lihtsustamisettepanekutega käivad siis kaasas ka kaks muud ettepanekut, mida ma tutvustan hiljem. kõigepealt see lihtsustamine siis. ja, ja kõigepealt peamised projektid äh, tõukefondide kontekstis, need on väga olulised, sest sinna kulutatakse väga suur hulk raha. esimene samm, mille me lihtsustasime, oli, et on ainult ühene viiekümne miljoni eurone künnis kõikide peamiste projektide jaoks tulevikus. praegu on kaks künnist, üks on kakskümmend viis miljonit keskkonnaprojektidele, teine viiskümmend miljonit teistele projektidele ja siin on veel üks lisaprobleem. kui võtta erinevad fondid, regionaalfond ja ühtekuuluvusfond näiteks, on, äh, need fondid defineerivad keskkonnaprojekte erinevalt. niisiis, me selle eristasime, eristamise lõpetasime, on ainult üks künnis, viiskümmend miljonit eurot. ja liikmesriikide tagasiside näitab, et paljude jaoks tähendab see tõelist lihtsustamist ning segaduse vältimist. teiseks, me soovime lihtsustada suurte projektide juhtimist. projektide puhul, mis on, millel on siis riiklik või regionaalne tähtsus. näiteks kui ehitatakse raud- või maanteed, mis läbib mitmeid regioone. et äh, see, see, sellest saaks moodustada ühe projekti, kuigi seda projekti rahastatakse erinevatest programmidest. seni ei ole see võimalik olnud ning kogemus näitab, et kunstlikult on seetõttu tekkinud palju probleeme. ning nüüdsest äh, tuleb siis rakendada seda palju loogilisemat lähenemist samuti oleme me suurendanud paindlikkust suuremate projektide puhul, et nad vastaksid automaatse kohustusest vabanemise reeglile. see tähendab, et need era-, erandid, mis suurte projektide puhul võivad kehtida, kehtivad ainult siis, kui komisjon on selle projekti ka vastu võtnud seni, seni oli reegel siis selline, aga nüüd saab reegel kehtida juba siis, kui projekti taotlus komisjonile esitatakse. sest mitmel puhul oleme me näinud, et projektid on nii keerukad, need äh, projekti taotlused, et meil on vaja rohkem aega kui praegune kolm kuud äh, kiitmaks need projektid heaks. senini äh, need projekti, need projektitaotlused erandit ei saanud, tulevikus nad seda saavad ja see kergendab liikmesriikide olukorda ning võimaldab neil kiirendada ka suurte projektide taotluste esitamist. see tundub väga tehniline olevat, aga tegelikkuses tähendab see äh, halduskoormuse tõsist vähendamist. samuti teeme me ettepaneku äh, lihtsustamaks äh, järelevalvereegleid. see puudutab eriti programme, millestesse tuuakse sisse äh, tegelikult äh, muutusi, mis on tegelikkuses üsna väikesed. programm on abikõlbulik, kui ta on vastu võetud ja heaks kiidetud aga kui hiljem seda programmi muudetakse, mis on tegelikult ju normaalne, eriti just kriisi ajal, kus tuleb kohaneda uue olukorraga, niisiis, kui te soovite oma programmi hiljem muuta, siis varem peeti, varem olid sellised sammud öö, sellised, mida oli vaja tõsiselt kõigepealt äh, uurida ning siis ka heaks kiita. praegusel hetkel aga on majanduskriisi mõjud ilmselgelt, ei ole vaja mingisugust äh, suurt uurimust korraldada, et muutusi heaks kiita. ning äh, me sooviksime, et tulevikus selline järelevalve lihtsustuks. samuti on ka väiksemad muutused näiteks üks Leedu näide. ehitatakse staadionit, mis, mida, mis oli algselt mõeldud kümnele tuhandele inimesele, aga programmi äh, arenedes selgus, et kümme tuhat on liiga vähe, kaksteist tuhat oleks parem ning äh, uued reeglid siis öö, äh, tähendavad, et öö, ei ole vaja neid muutusi öö, enam heaks kiita ainult kui uued kulude kategooriad äh, sisse tuuakse, tuleb need hiljem heaks kiita. samuti äh, lihtsustatakse ehitusreegleid, eriti mis puudutab taastuvenergiaallikate kasutamist sest on näha, et energeetikas ning taastuvenergiaallikate puhul on võimalik nii mõndagi ette võtta, eriti praegusel kriisi ajal. ning need äh, sammud iseenesest juba loovad uusi töökohti. samuti soovime me selgitada mõningaid segaseid reegleid, mis tekitasid arusaamatusi meie ja abisaajate vahel, näiteks rahade kinnipidamise reegel inve-, uute investeeringute puhul saadakse siis mingisugune toetus, see investeeritakse kuhugi ning siis võetakse uus toetus välja, mis pannakse tegelikult enda tasku. seetõttu peeti teatud abisummasid kinni, aga nendel on ainult mõte siis, kui neid investeeringuid tehakse selle klassikalises mõttes, ehk siis investeeritakse infrastruktuuri või ettevõtetesse tootlikkuse tõstmiseks, aga kui me anname toetust võrkude ehitamisele või koolitusele, siis, siis sellised kinnipidamisreeglid ei ole mõttekad. seega me selgitasime, et need kinnipidamisreeglid kehtivad infrastruktuuri ning äh, tootlikkuse tõstmise investeeringute puhul. eriti Euroopa Sotsiaalfondi puhul, kus äh, korraldatakse palju koolitusi, soovime me neid äh, kinnipidamisreegleid rakendada ainult siis, kui meie konkurentsi äh, peadirektoraat peab sellist kinnipidamist kohustuslikuks riigiabi reeglite tõttu. samuti võttes silma, pidades silmas praegust kriisi, otsustasime me, et kinnipidamisreegleid ei rakendata siis, kui tegemist on mitte pettusega seotud pankrottidega. see on seotud just VKE-de olukorraga kriisi ajal. siin on veel terve hulk lihtsustamisreegleid, näiteks tulude ähm, seire tulusid tootvate projektide puhul me otsustasime, et äh, järelevalve kestab ainult programmeerimisperioodi jooksul, kui see periood lõpeb, siis äh, seire lõpeb samuti, sest see oli kohutav halduskoorem nii meile kui kohalikele ametivõimudele. ning samuti lihtsustasime me rakendusreeglid, mis olid väga keerulised teatud piirkondadele ning samuti lihtsustasime me tagatiste süsteemi, kui tegemist oli riigiabi projektidega. ennem nõu-, nõudsime me pangapoolseid garantiisid, aga nüüd me nõustume ka riiklike mitterahanduslike üksuste tagatistega siis veel kaks ettepanekut, mis on natukene eraldi sellest lihtsustamispaketist. üks on seotud kriisiga ja teine, kui aus olla, siis äh, on seotud meie ühe veaga meie reeglites. esimene, mis puudutab kriisi, on järgmine. kahe tuhande üheksandas, kahe tuhande üheksandal ja kümnendal aastal paneme me ette, et ESF-i projektide kulud hüvitatakse sajaprotsendiliselt. me ei soovi kaasfinantseerimisreegleid põhimõtteliselt muuta. kahe tuhande üheksanda ja kümnenda aasta sajaprotsendilise äh, hüvitamine ei õõnesta kuidagi äh, kaasrahastamise kohustust äh, erinevate programmide puhul, aga meie ettepanek on et kahe tuhande üheksandal ja kümnendal aastal me justkui teeme ettemakseid, mida saaksid riigid ja piirkonnad äh, kasutada kahe tuhande üheksandal ja kümnendal aastal likviidsuse parandamiseks. pärast neid kahte aastat rahastamisperioodi lõpupoole tuleb need summad tasakaalustada uuesti saavutamaks tavaline kaasrahastamise tase. ma rõhutan seda seetõttu, et mul on jäänud mulje, et siin on tekkinud palju valestimõistmisi. komisjon mainis seda ettepanekut juba oma teatises, mis puudutab tööhõive probleeme ning peamiselt keskenduti siin ESF-ile sest tõesti peamiseks probleemiks on suurenev tööpuudus, mille puhul liikmesriigid on ka kiiresti tegutsema asunud. ning lõpetuseks, proua esinaine, me teeme ettepaneku muuta ERDF-i määrustikku, äh, täitmaks üks lünk, mis seal sees oli see puudutab marginaalsemate kogukondade elamupoliitikat, nagu näiteks mustlased. see ettepanek on vastuseks parlamendi sooviavaldusele ning see tuleneb ka meie enda analüüsist, kus võis näha, et paika pandud elamuehitusreeglid mis olid peamiselt seotud elamuehitusega äh, linnaruumis, ei ole tõhusad äh, selliste marginaalsemate kogukondade puhul äh,, kes peamiselt elavad maapiirkondades. Need auväärsed saadikud olidki peamised ettepanekud, mille me esitasime arutelud nõukogus algasid hei-, eile, mulle jäi mulje, et siis liikmesriigid lihtsalt esitasid oma esimesi reaktsioone, mina eile kahjuks nõukogus kohal ei saanud olla, aga kolleegid ütlesid mulle, et mis puudutab lihtsustamispaketti, siis tuleb öelda toodatult, olid reaktsioonid vägagi positiivsed. Nad soovivad minna kaugemale isegi meie poolt ette pandust. aga ma arvan, et mis puudutab lihtsustamise osa, siis probleeme ei ole. erinevaid arvamusi tuli nõukogust äh, selles osas, mis puudutab sajaprotsendilist äh, äh, hüvitamist. seda arutasite te vist ka eesistuja esindaja ning härra Sametskiga eile. me peame vaatama, kuidas olukord järgmisel päev, paaril päeval areneb. üheteistkümnendal septembril, üheksandal septembril toimub järgmine nõukogu koosolek, aga siis me lubasime, et keskendume lihtsustamispaketile, vaatame selle väga kiiresti üle ning ERDF-i äh, määruse muutumine, mis puudutab siis neid mustlasi Äh, ka see tuleb kiiresti üle vaadata, sest see on kaasotsustusmenetluse alla käiv ettepanek. mis puudutab siis neid muid küsimusi, siis üheteistkümnendal septembril toimub kolmepoolne kohtumine parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel, arutamaks neid küsimusi. ja loomulikult oleme me ka komisjonile teada andnud nõukogu arengutest, ma olen olnud ühenduses ka tööhõive peadirektoraadi kolleegiga, kus ma tutvustasin uusi arenguid nõukogus, aga oleme ka kokku leppinud, et kahekümne esimeseks septembriks peaks olema meil pilt selgem. ma ei kaht-, kahtle hetkekski, et me vastuvõetavat lahendust nendele probleemidele ei leia. probleemid on siin kahesed, kõigepealt meie liikmesriikide likviidsus, vähemalt mõne liikmesriigi puhul, kes kannatavad eriti selle kriisi käes. ning nõukogus tõstatus ka üks küsimus, mis meie ettepanekutes ei sisaldu, ehk siis praeguses olukorras kas need kohustuste reeglid N pluss kaks, N pluss kolm reeglid võiksid kehtida, nagu nad senini on kehtinud või tuleks siin midagi muuta? Neid asju tuleb veel arutada. mina, minul oleks igatahes väga kahju, kui nende asjade arutelud pärsiksid edusamme lihtsustamise paketi puhul, aga eesistujamaa poolt ette pandud äh, menetluskord minu arvates võimala, võimaldab meil kiiresti edasi minna lihtsustamise asjus ning siis saame arutada ka neid poliitilisi küsimusi, mis on seotud likviidsusega, sajaprotsendilise kaasfinantseerimisega ja äh, nende kohustuste reeglite muutmise küsimusega. ma ootan väga arutelusid ka teiega selles küsimuses ning ootan innukalt ka koostööd teiega teistes küsimustes, mis on seotud perioodiga pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. see on seotud ka eelarve ülevaatamisega ning täpsemalt sellega, mida me tulevikus oma ühtekuuluvuspoliitikaga üldse ette võtame. tegemist on hiiglasliku, kuid ka väga põneva programmiga. suur tänu teile. enne kui ma sõna annan kolleegidele, soovin ma öelda neile kolleegidele, kes äh, on selle küsimusega, kes pole selle küsimusega veel väga tuttavad, kui on tegu ERDF-i määrustega, siis see puudutab, ähm, siis muudatused puudutavad just nimelt elamuehitust. kõik ülejäänud äh, on seotud üldmäärusega kus tuleb anda, teha lihtsalt nõud, nõusolev avaldus. ja nüüd annan sõna kolleegidele. Jan Olbricht, yes. Jan Olbricht, palun. Yes uh,, madam president and uh... Äh, lugupeetud esinaine, aitäh teile, aitäh ka teile, härra peadirektor mm,. meie Äh, töötame väljaspool veidi ametlikku äh, struktuuri, sest et meil ei ole äh, teksti käes veel ja me peame juba arutelu siin ja see näitab kindlasti seda, et ka tulevikus meie head koostööd jätkuvad komisjoniga. härra Van Nistelrooy on ERDF-i muudatuste raportöör ähm, minul on järgmised küsimused. esimene küsimus on üldisem. Äh, meil on praegusel hetkel võrdlemisi keeruline olukord. kõigepealt Kontrollikoda kritiseerib komisjoni äh, vigade määra pärast ja Kontrollikoda tahab, et komisjon muudaks menetlused rangemaks ja paremini kontrollitavaks. see tähendab seda, et et Äh, kõik peaks kitsenema võrreldes sellega, kuidas me praegu tegutseme, aga teiselt poolt peaks asjad olema paindlikumad, niisiis seetõttu ma arvan, et komisjon on väga keerulises olukorras sellepärast, et äh, kui võtta arvesse seda, et ühelt poolt äh, tuleb kontrolle parandada ja teiselt poolt tuleb olukorda paindlikumaks muuta, siis olukord on vastuoluline. näiteks eelarve kontrolli komisjon parlamendis arutas küsimust ning seal räägiti äh, sellest, äh, millised kulutused on abikõlbulikud Euroopas ja riiklikul tasandil. Äh, need kulutused on erinevad ja see tekitab palju probleeme. teine element on selline. me kõik oleme teadlikud sellest, et ajutised muudatused ei ole ajutised. Nad võivad mõjutada tulevast arutelu ühtekuuluvuspoliitika raames. Ähm, me ei saa ju täna majanduskriisi tingimustes öelda, et me peame tagama rohkem paindlikkust, äh, aga kolme aasta pärast ütlema, et ei, meil ei ole nii palju paindlikkust vaja ja peame rangemaks muutma ma arvan, et te praegu pakute siin välja osalise süsteemi muutuse, äh, muutes selle süsteemi avatumaks ja paindlikumaks ning andes rohkem vastutust liikmesriikidele ning äh, kasusaajatele, sellepärast et nemad vastutavad rahade kulutamise eest ja suurte projektide eest see ongi siis see muutussüsteemis, me ütleme, et jah, me võime selle lihtsamaks teha, aga teie peate omalt poolt rohkem vastutust võtma. ma mõistan teie filosoofiat päris hästi, aga küsimus on selles, milline on liikmesriikide poolne reaktsioon ähm,. rohkem vastutust, rohkem kontrolli nende tegevuse üle ning äh, samal ajal saades rohkem paindlikkust, aga samas võib neid ka rohkem kritiseerida lugupeetud peadirektor, ma tahaksingi teada, kui kaugele on võimalik minna äh, sellest, mida te täna siin väga diplomaatiliselt äh, rääkisite? minu küsimus on väga konkreetne. mõned meist teavad, et teil on probleeme nõukogus paketiga. me ootame lõppteksti me võime eeldada, et peamine probleem on ESF-iga, isegi kui see süsteem ei muuda. sellepärast, et see tekitab raskusi riikidele kahe aasta pärast, sellepärast et pärast aastat kaks tuhat kümme peavad riigid rohkem maksma, sellepärast et nad saavad kahe tuhande üheksandal, kahe tuhande kümnendal aastal ka rohkem. see lihtsustab raha saamist, aga see ei lihtsusta tegelikult kogu süsteemi. ja seetõttu küsimus ongi, kuidas teie nendesse probleemidesse suhtute, need on olemas. ja küsimus on ka selles, kui kaua see kõik aega võtab, sellepärast tegelikult meil väga palju aega ei ole. ja küsimus ongi, et kas teie arvates on võimalik saada üle nendest takistustest, mis meil on ja kas te võite meile praegu sellega seoses midagi öelda? ma soovin teile muidugi peadirektorina kõike paremat ja ei taha teid siin kuidagi õõnestada, igal juhul ma ootan vastust. suur aitäh, kolleeg Stavrakakis, palun. suur aitäh, lugupeetud peadirektor kõigepealt ma tahaksin tänada komisjoni selle eest, et nad on äh, hakanud tegutsema lihtsustamise teel. see on väga vajalik. Äh, ja ma arvan, et kõik siin saalis olijad toetavad seda teed ma loodan, et praegune ettepanek äh, suurendab veelgi õiguskindlust liikmesriikides ja toob kaasa äh, rahade kiirema ärakasutamise. enamik muudatusi, mis praegusesse ettepanekusse on sisse viidud, on vajalikud ja tervitatavad ning lihtsustavad äh, Euroopa fondide igapäevast haldamist. Te mainisite siin erinevaid küsimusi, nende hulgas ka Ähm, künniseid projektide puhul, äh, reegleid, mis on seotud äh, äh, tulu tootvate projektidega, lisaks energiatõhusust ja taastuvenergiate kasutamist elamumajanduses, paindlikkust, mis puudutab decommitment reeglit, ning te rääkisite ka elamumajanduse toetamist nende elanikurühmade puhul, kes on võib-olla kõrvalejäetumad, eriti just mustlased, kes elavad nii linna kui maapiirkondades. aga ma tahaksin kommenteerida ühte väga olulist ettepanekut siin, nimelt see sajaprotsendiline kaasfinantseerimisega seotud muutus ja mul on mõned küsimused sellega seoses üks suuremaid probleeme nendes riikides, mida on majanduskriis kõige rohkem mõjutanud, ongi likviidsus. nimelt rahade olemasolu selleks, et arenguprojekte ellu rakendada. ma usun, et komisjon on mõistnud, et selline probleem on olemas. mulle valmistab muret äh, see sajaprotsendiline äh, kaasfinantseerimise otsus ESF-iga äh, seoses ja seda sellepärast, et see hõlmab ainult ühte fondi, mis on kõige väiksem tõukefondidest Euroopa Sotsiaalfond saab lisaks sellele lahendada ainult probleemide ühe osa, mille on põhjustanud majanduslangus. samal ajal me teame, et töökohti ei ole Äh, isegi pärast koolituste pakkumist. lisaks sellele praegune ettepanek äh, äh, toob rohkem kasu majanduslikult tugevamatele liikmesriikidele ja majanduslikult nõrgad liikmesriigid saavad vähem lisavahendeid kui majanduslikult paremas ja paremal järel olevad liikmesriigid, kas teie leiate ka seda niimoodi? suur aitäh, härra Kirillov! suur aitäh! kõigepealt ma tahaksin öelda, et äh, mul on hea meel selle üle, et äh, me arutame taas kord äh, küsimust, mida selle komisjoni vanemad liikmed teavad, on meie suhtumine üksmeelne. me kõik tahame, et reegleid lihtsustataks ma loomulikult mõistan äh, härra Albrechti äh, äh, muret seoses kontrollikojaga, aga üldiselt rääkides peaks filosoofia olema selline, et me peaksime tagama paremad ja lihtsamad reeglid, eeskirjad, sest et need toovad kaasa audiitoritele ka parema läbipaistvuse. ma olen nõus ka ähm, härra äh, Anneriga, et ähm, äh, see kolmas pakett on oluline. me oleme juba perioodi keskel, praegu on aasta kaks tuhat üheksa. küsimus on selles, miks me varem asjadega kiiremini tegutsema ei hakanud. ma mõistan härra Anneri positsiooni äh,. tegemist ei ole lihtsa ülesandega, meil on erinevad liikmesriigid ja nii edasi, aga ma arvan, et äh, ajalisest küljest lähtuvalt oleme me nõus selle filosoofiaga, et äh, majandus- ja finantskriis äh, äh, omab väga palju negatiivseid mõjusid, aga ka positiivseid mõjusid, nimelt ta sunnib meid selles suunas liikuma, kus me praegu liigume. ja ma olen täiesti veendunud, et reeglid on liiga keerulised praegu mõnedes valdkondades isegi nii keerulised, et äh, mõned potentsiaalsed kasusaajad, äh, abisaajad ei tahagi osaleda, ei tahagi mm, taotleda vahendeid. ma arvan, et me peaksime tervitama seda uut paketti, me peaksime tegema kõik, äh, mis võimalik selleks, et olla piisavalt tõhusad ja võimalikult kiiresti tulemusi näha. ma tahaksin peadirektoraati ka veidi kiita. märtsikuus sellel aastal me arutasime eelnevat paketti ja see juba annab oma tulemusi. ma mäletan, et raportöörina intervjueeriti mind ja ma ütlesin, et ma loodan, et äh, see nii läheb. Äh, tegemist on väga hea äh, märgiga ning ma arvan, et järgmise paketiga me peaksime samamoodi kiiresti tegutsema selleks, et liikmesriigid tõesti tunneksid, et sellest on mingit kasu ja seda juba enne kriisi lõppu Ähm, probleeme on, äh, eriti nõukogu poolelt, nagu ma aru olen saanud, aga ma leian, et meie komisjon peaks äh, abistama siinkohal. Äh, me peaksime tegema kõik selleks, et kõik need probleemid ja üksikasjad saaksid võimalikult kiiresti lahendatud. mis puudutab nüüd seda sajaprotsendilist finantseerimist, siis jah, see on midagi, millele me peaksime tähelepanu pöörama ja mida arutama peaksime aga ma ei ole praegu dokumenti näinud ja arvan, et me peaksime väljendama oma toetust ja oma valmidust ähm, asju kiirendama. ma loodan, et äh, nõukoguga jõutakse üksmeelele võimalikult kiiresti ja me kindlasti paneme omapoolse seisukoha ka kirjalikult kirja aitäh ja härra Tõilov. ja, hea direktor Anu äh.... tänan. ALDE fraktsioonis oleme üldjuhul veendunud selles, et äh, menetluse lihtsustamine on positiivne, kuid me sooviksime, et äh, siiski mõeldaks pikemas perspektiivis, millised tagajärjed võivad tulla. loomulikult äh, lihtsustamine kui selline on juba iseenesest posi-, efektiivne, kuid eh, ma tahaksin tulla eh, sajaprotsendilise finantseerimise juurde. minu meelest oleks vaja teha ka täpsemat detaile, eh, millised on komisjoni praktilised ettepanekud. hea küll, sajaprotsendiline finantseerimine sotsiaalfondist hiljem kompenseeritakse enne finantsperioodi lõppu. et põhimõtteliselt tegu on mõnes mõttes ilma intressita laenuta. ja mina tahaksin nüüd küsida kas äh, teie arvates on äh, selline laen tõepoolest vajalik, nii, sest mitte kõik liikmesriigid ei ole raskustes. paljudel ei ole probleeme laenu saamisega, kui me mõtleme, millised tagajärjed sellel võivad olla, siis äh, kaasfinantseerimine on üks võimalus selleks, et kontrollida tegevuse efektiivseks, isegi kui kaasfinantseerimine on kakskümmend protsenti. see, see puudutab finantseerimis- ja muid küsimusi kuid ehm, võib olla ka näiteks nii, et mõnes liikmesriigis või mõnes piirkonnas leitakse, et ehm, kui kaasfinantseerimine on kakskümmend protsenti, siis me ei jaksa seda ise maksta. Nad saavad sajaprotsendilise finantseeringu ja samas see võib tähendada seda, et ehm, ei vaadata kriitilise pilguga projekte üle, enne kui need esitatakse. nii et sellega seoses ma olen pisut skeptiline selle sajaprotsendilise finantseerimise osas ma sooviksin, et komisjon oleks pisut täpsem. me tahaksime aru saada, mida täpselt silmas peetakse, kas eh, kaasfinantseerimise osa tuleb maksta hiljem või osade kaupa. nii, ja nüüd anname siis sõna eh, härra direktorile. kõigepealt, mis puudutab eh, Jan Ulbrichti küsimusi, siis äh, need lihtsustamised, mille me ei ole veel sisse viinud, me soovime neid kindlasti alles hoida. meie eh, poliitika peab muutuma paindlikumaks ning eh, sellega seoses on tõesti tõsi, härra Kirillov, et me ei, ei jää, me ei piirdu sellega, see pakett on mõeldud kahe tuhande seitsmenda, kolmeteistkümnenda aasta finantsperioodile peri, eh, kuid samas me peame mõtlema ka pärast seda, peame mõtlema ka selle peale, mis toimub pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. ja mina isiklikult arvan, et pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat on võimalik veel rohkem ära teha, kui me juba algusest peale õiges suunas tegutsema hakkame. see võib siis tähendada seda, et me võime parandada juba olemasolevaid määrusi ning see puudutab see tähendab siis seda, et äh, meie praegune tegevus on väga oluline. oleme tihedas äh, kontaktis kontrollikojaga. tihtipeale meid, meiega pahandatakse kontrollikojaga. Nad üt-, eh, kontrollikoda pahandab meiega, vabandust, nad ütlevad, et teie seadused on nii keerulised, et äh, neid on võimatu kontrollida, kui reeglid oleks lihtsamad, siis oleks meil ka lihtsam äh, Ehm, avastada eh, pettuseid. see on muidugi õige väide, kuid tegelikult probleemid lähevad sügavamani. ma arvan, et me peame esitama endale tõsiseid küsimusi endalt. praegusel hetkel ei ole meil, mul neile küsimustele ka vastuseid. ma, mulle esitati näiteks ka küsimus eile, millele ma ei osanud vastata kui vaadata, eh, mis, eh, milliseid rikkumisi on toimunud liikmesriikides poliitikate elluviimisel, ärge tapke mind, kui arv on õige, kuuskümmend protsenti rikkumistest on eh, seotud avaliku hankega. ning küsimus on siis selles, kas see on nüüd ühtsuspoliitika eesmärk, ma nüüd liialdan pisut, andeks kas, aga see on liht-, ühtsuspoliitika eesmärk eh, olla avaliku hanke politseinikuks või on ehm, muid võimalusi avaliku hankega tegeleda? minu jaoks on see küsimus, see on fundamentaalse tähtsusega küsimus, nii et eh, sellega ei eh, saa tegeleda lihtsalt ühes dokumendis, tegu on poliitilise küsimusega ja poliitilise valikuga ning äh, seda, sellest ka tuleb rääkida, kui me hakkame uut finantsperioodi ette valmistama. samuti on äh, küsimus, millega tuleb äh, põhjalikult tegeleda, mis puudutab uue kontrollisüsteemi ülesehitamist, mis peaks aluseks võtma töö, mis tehakse regioonides ja liikmesriikides koha peal me peame mõtlema näiteks äh, selle peale, kas me soovime sõlmida näiteks usalduslepinguid või muid sarnaseid lepinguid. et kui kõik olemasolev informatsioon näitab, et asjad toimivad hästi, siis ei äh, ole vaja üleliigset kontrolli, me usaldame et äh, liikmesriiki et sellest, et kohapeal toimuv kontroll on piisav ja minu jaoks eh, on see oluline arutelu küsimus tuleviku jaoks. ja praegusel hetkel näeme seda, et väga edukad eh, initsiatiivid regionaalarengu valdkonnas on eh, arenguinitsiatiivid, mis saavad alguse kohalikul tasandil. me peame tulevikus mõtlema samuti territoriaalse ühtsuse raamistikus, me peame selle juurde tagasi tulema pidevalt, kuidas teha võimalikult palju selleks, et eh, toetada kohaliku tasandi kaasamist eh, initsiatiividesse, kuidas teha kindlaks selleks, et kohaliku tasandi arenguinitsiatiivid eh, sobituks üleüldisesse strateegiasse, mis tuleb veel täpsemalt muidugi paika panna ja defineerida, see on samuti ettepanek, mis tõstatab uued küsimused, nimelt siis kuidas kohaliku arengu tasandil kontrollida, et ähm, kontrollimeetmed äh, ei äh, blokeeri kohaliku tasandi initsiatiivi. ma tahtsin selle küsimuse tõstatada, sest see on küsi-, tulevikku silmas pidades väga oluline. kuid äh, minu meelest see, mis rong, mis praegu veerema hakkas, on veereb väga õigeid rööpaid pida, pidi ja kui me kaasame eksperte koha pealt, siis äh, me, ma arvan, võime väga palju ära teha, teeme kindlasti teiega koostööd, kes te esindate oma regioone ja arutame, mida teha selleks, et selles valdkonnas äh, kiiremini edasi liiguda, kahtlemata. Äh, see tähendab seda, et praegust süsteemi tuleb samm-sammult muutma hakata. ja Kreeka kolleeg rääkis sajaprotsendilisest kaasfinantseerimisest Euroopa Sotsiaalfondist ning küsis, kas sellest piisab. Euroopa Liidu Nõukogus on selliseid liikmesriike, kes on öelnud eh, suur tänu teile, kuid meil on seda, meil on seda tõesti vaja, sest meil on suuri likviidsusprobleeme. kuid eh, Euroopa Sotsiaalfond on meie jaoks liialt väike. ta ei suuda üksinda anda meile kogu abi, mida meil vaja läheb nüüd äh, see on küsimus, mis samuti väärib edasist arutelu. E, nimelt äh, siis äh, kas seda kontsentreerida ainult ESF-i e e, e, e tegevusele või veel mujale. siin peab ütlema seda, et meil on aina kasvav tööpuudus kogu Euroopa Liidus, nii et Euroopa Sotsiaalfondi instrumendid on väga vajalikud ja neid tuleb kiirelt rakendada ja mis äh, puudutab Ühtsusfondi ja Tõukefondi äh, meetmeid, siis äh, ja vahendeid, siis peab ütlema, et põhjused, miks need on aeglased, ei ole mitte finantseeringu puuduses, vaid probleem on selles, et projektid on väga komplekssed, väga keerulised. kuid põhimõte jääb samaks, ehk siis kuidas leida liikmesriikidele piisavat likviidsust, eriti puudutab see neid liikmesriike, keda kriis on eriti karmilt tabanud. katsugem ausalt öelda, et avansse on juba makstud liikmesriikidele, et viimases paketis me need avansid oleme juba suuremaks muutnud tulevikule mõeldes ning äh, Eh, see puudutab eh, neid kah-, kuute koma kahtekümmet viit miljardit, millest juttu oli. nii et eh, põhimõtteliselt raha peaks vähemalt esialgu olemas olema ja kuid härra Toia, nüüd ma tulen teie küsimuse juurde. tegu ei ole lisarahaga, see on rahaga, mis on ette nähtud kogu selle perioodi jaoks. seda eh, kulutati intensiivsemalt algperioodil, kui kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme on läbi, siis eh, tuleb eh, saad, tuleb osa rahast tagasi maksta. kui on Euroopa Sotsiaalfondi projekt, mis on määratud mis on töö, välja töötatud kahe tuhande üheksandaks, kümnendaks aastaks, siis me maksame selle projekti eest, kuid samas me anname veel lisaavansi liikmesriigile, mis võib jõuda, minna kuni saja protsendini, kuid see on põhimõtteliselt lihtsalt lisaavanss ja see puudutab kahe tuhande üheksandat ja kümnendat aastat. ning äh, see on samuti oluline öelda, et äh, parlamendi jaoks, parlament peab seda teadma, sest parlament on eelarve kontrolli institutsioon. see tähendab seda, et põhimõtteliselt see advanss, eh, see tuleb, selle võib välja töötada kahe tuhande kümnenda aastani, aga põhimõtteliselt rahakulu läheb ikka selliselt, nagu seda on ette nähtud Euroopa Komisjoni poolt selleks finantsperioodiks. nüüd veel järgmine küsimus. ma sooviksin teid tänada, härra Kirillov, teie toetuse eest. kindlasti me vajame teie toetust ka tulevikus, loomulikult mitte tingimusteta toetust, kuid ma arvan, et et äh, asi kiiresti edasi areneks, me vajame Euroopa Parlamendi toetust nagu te teate, praegusel hetkel paljud protsessid on juba käivitunud ning ma hea meelega tahaks, et suurema osa oma tööst eh, saaks kahe tuhande üheksanda aasta lõpus juba valmis. ning eh, põhimõtteliselt praegu peaks tegu olema siis viimase paketiga, kui muidugi ära iial ütle iial, kuid ega me ei tea, mis toimub aasta või kahe pärast, meie seisukohast lähtudes ning äh, eksperdid liikmesriikides on meiega nõus, kahe, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist on viimane pakett, kuid me juba praegu hakkame töötama selle kallal, mis toimub pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. härra Toira, teie äh, tõite esile väga olulise küsimuse, nimelt äh, rääkisite sellest, et lihtsustamine on kahtlemata oluline, kuid samuti peab, samas peab mõtlema ka efektiivsuse peale, et poliitika oleks toimiv ning äh, sellele ma kirjutaks kolm korda kas või ise alla. ma arvan, et üks põhilisi muudatusi, vähemalt minu meelest, mille osas äh, me peame kindlasti äh, tööd, koostööd tegema pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, oleks siis see, et kuidas oleks võimalik paika panna süsteeme, mis aitaks meil paremini hinnata efektiivsust meie poliitikate efektiivsust. me oleme praeguseks hetkeks väga palju ära teinud võrreldes kahe tuhande kuue, kahe tuhande, kahe tuhande kuuenda aasta hinnangu äh, ülevaateperioodiga. kahtlemata me oleme teinud edusamme, need hinnangud hakkavad varsti ka tulema, me edastame need teile ja üldiselt üritame anna teile äh, ülevaate järeldustest, mille oleme teinud äh, siis kahe tuhande, kahe tuhande kuuenda aasta kontrollisüsteemide kohta, kuid me mõtleme selle peale juba praegu, kuidas järgmisel perioodil juba paremini teha, me töötame uusi süsteeme selleks välja ning äh, mul, ja tulen juurde selle juurde, mida ütles härra Olbricht, ma oleks väga rahul sellega, kui meil oleks selline poliitikaraamistik, äh, mis äh, aitaks meil keskenduda vähem äh, vigadele ja rikkumistele, vaid äh, keskenduks rohkem meie õppeprotsessidele ja sellele, millised protsessid toimivad ja millised mitte. kui see läbi ei lähe, siis ma peaks tõesti oma tööpostil tagasi astuma, sest äh, me tõesti peame oma, üritama oma eesmärgi, eesmärke saavutada, kuid ühesõnaga praegune töö on, on meile väga suuri väljakutseid esitanud äh, mul on hea meel, et äh, te selle küsimuse tõstatasite. Markus Piiper, please. suur tänu, härra Piiper. suur tänu, proua esinaine, härra Annel. komisjoni ettepanekud on ju põhimõtteliselt vägagi tervitatavad. kaks kommentaari aga elamuehituse kohta, aga ka selle põhimõttelise määrustiku kohta. elamuehituse kohta ütleksin järgmist. ma arvan, et Lääne-Euroopas on sotsiaalselt eraldatud äh, kogukonnad, keda on vaja aidata. ja ma arvan, et teie ettepaneku rakendusala tuleks laiendada, kaasamaks ka neid. sotsiaalselt eraldatud gruppidele tuleks, neid tuleks defineerida võimalikult ulatuslikult, me ei peaks piirduma ainult spetsiifiliste näidetega. sellest ei ole nii palju kasu. nüüd see määrustik ise. meie oleme siin ainult nõuandvas rollis komisjoni ettepanekud peaksid üle kanduma ka järgmisesse programmeerimisperioodi. kui vaadata, kuidas tegutsetakse suurte projektide puhul, siis ma tõesti tervitaksin muutusi. siin on endiselt ka väikeseid probleeme, te teate, et liikmesriikidel on raskusi likviidsusega, aga ärgem unustagem, et kriisi puhul on Euroopa tugevuseks just stabiilsuspakt. see tugevdas meie olukorda krediidi pakkumise puhul ja regioonid said ka sellest sõnumist hästi aru. me ei soovi siin ju järele anda meil tuleks tagada, et me keskendume tõukefondidele kui, kui kaheksakümmend protsenti eurooplastest saavad abi, siis on tegemist ju suure rahasummaga ja suure jõupingutuste, jõupingutusega, seda ka regioonide poolt. ning nende kahe, kahekümne protsendi osas, kes ei ole siia kaasatud, äh, siin tekib küsimusi rakenduse osas, kas raha kasutatakse päris äh, tõsis-, äh, tõhusalt. ma arvan, et mõningate projektide puhul on rakenduse osas teatud probleeme. me peame tagama õige tasakaalu tulevikus regionaalse arengu puhul. regioonid peavad tagasi maksma rahad, mis ei ole tõhusalt kulutatud aga sellega tuleb tegeleda juba kahe tuhande kümnendal, üheteistkümnendal aastal. me, ning me peaksime jääma praeguste põhimõtete juurde, mis puudutavad regioonide osalust. härra Kodmanis, suur tänu selle võimaluse eest, et öelda kahte asja kõigepealt. üks võimalus anda hinnang praegusele arutlusel olevale paketile lihtsustamise kohta oleks analüüs selle kohta, kuidas sotsiaal- ja regionaalfonde rakendati perioodini kahe tuhande kuuenda aastani. sest äh, aruandluse lõppkuupäev liikmesriikide poolt oli esimene jaanuar kaks tuhat üheksa. kõik liikmesriigid pole seda kohustust äh, minu teada täitnud, ehk siis lõpparuandeid pole meieni saabunud ja tähtaega pikendati käesolevaks aastaks või isegi järgmiseks aastaks. niisiis, küsimus on siin selles, kas tegemist on lihtsustamise probleemiga sest bürokraatia pärast ju Euroopa Liitu sageli kritiseeritakse, et, et see aeglustab edusamme, aga ma tean isiklikult, et mõningate äh, programmide puhul on probleem, probleemiks pigem see, et programmid ise on halvad ning kohalik juhtimine on halb. ning äh, see, kui me selgitame välja, miks äh, on aruanded hilinenud, sa, see oleks meile heaks infoks, selgitamaks välja, kas probleem oli lihtsustamises või kohalikes probleemides teiseks, me oleme siin natukene rääkinud juba energiast ja ka elamuehituspoliitikast. üks näide. Re-, äh, näiteks mingisugune programm äh, eraldab raha selleks, et parandada äh, majade isolatsiooni, hoidmaks kokku küttekulusid aga vähemalt viiskümmend üks protsenti äh, kasusaajatest on eraisikud ning suurte majades elavad inimesed peavad siis tegelema kaasfinantseerimisega, nad peavad võtma pangast ka laenu selleks. nii palju, kui mina tean, äh, vähemalt minu kodumaal Lätis, ma tean ka, et Leedus ning loodet-, arvatavasti ka paljudes teistes äh, uutes liikmesriikides ei ole sellise laenu saamine pangast väga lihtne, kui ülejäänud raha tuleb Euroopa Liidust. sest äh, võidakse ju öelda, et me võime praegu küll maksta, aga lõpuks energiahinnad tõusevad ning me ei võida midagi seega kriisi ajal, kui inimestel ei ole raha, saaks just neid rahasid pigem kasutada haiglate, koolide ja sarnaste majade jaoks ning seetõttu on need, äh, seda pole aga tehtud ning projektid on seetõttu mõningates riikides pidurdunud. selles on ka probleem. ma nõustun täiesti sellega, et et jah, tõesti, me räägime siin ju kaasfinantseerimise edasilükkamisest küsimus on siin selles, äh, mis juhtub kahe tuhande üheksateist, üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal aastal, kui riigid ei maksa äh, tagantjärele oma kaasfinantseerimissummasid. mis juhtub siis, kui riigid selleks valmis ei ole? Äh, see võib tähendada lihtsalt seda, et meil on tegemist halbade laenudega, teame, mis pankades seetõttu on juhtunud. Eh, härra Matula. suur tänu teile. mul, tahtsin teid õnnitleda selle lihtsustamismeetmete paketi üle ning ma loodan, et kui see pakett võetakse vastu, siis ta kindlasti eh, suudab oma eesmärgid võimalikult kiiresti ka täita. tahaksin tõstatada ka probleemi, eh, mis kerkis esile meie töörühmas. nimelt tegime ettepaneku asendada reegel N pluss kaks eh, reegliga N pluss kolm. Rumeenia ja teised selle piirkonna riigid on sellest väga huvitatud, sest tegu on lihtsustamisega, mis võiks ära hoida tehtud otsuste blokeerimise. ma loodan, et selle tähtsusest saab aru ka nõukogu. suur tänu, härra Oro. tänan, proua eesistuja, lugupeetud peadirektor. tahaksin pöörata teie tähelepanu sellele, kui suur on, on meie majanduse sõltuvus fossiilkütustest. praegu on see üks, on välja pakutud väga ambitsioonikas energiaautonoomia programm järgmiseks kahekümneks aastaks, eriti puudutab see Reunioni saart seal on täheldada eh, suuri jõupingutusi nii Reunioni, Reunioni piirkonna kui Prantsuse piiri poolt, kasutamaks eh, tuule- ja päikeseenergiat, samuti maasoojust, energiat, maja, merelaineenergiat eh, ja nii edasi. mul oleks küsimus selles, kas oleks võimalik Euroopa Liidu poolt teha jõupingutusi selleks, et neid väikesaari toetada äh, ja nad teevad tõesti pretsedendituid jõupingutusi selles valdkonnades. tegu ei ole mitte ainult projektiga, on juba saavutatud konkreetseid eh, tulemusi ning eh, Reunioni saar võiks olla eh, eeskujuks sest, sest kolmkümmend kuus protsenti toodetavast elektrist tuleb taastuvatest energialiikidest ning see protsent kindlasti kasvab aastast aastasse. ma arvan, et Euroopa Liidu poolt tuleks teha jõupingutusi selleks, et neid saari toetada, et me teame kõik, kui äh, oluline on taastuvate energialiigide kasutusele võtmine ning äh, see mitte ainult jätkusuutliku arengu garanteerimiseks neil saartel, vaid äh, samuti ka selleks, et kaitsta keskkonda, samuti ka sotsiaalsfääri, luues uusi töökohti, samuti Eh, majanduse eh, eh, osas on see väga oluline, sest ei ole vaja eksportida, no vabandust, importida enam sütt ega teisi fossiilkütuseid. ma arvan, et peaks toetama neid väikesaari nende, nende tegevuses ja siinkohal tooksin sellele, mida ütles eesistujariik Rootsi Euroopa Liidu liikumise kohta uue rohelise majanduse suunas siin äh, just enne rääkis äh, Rootsi energeetikaminister meile väga positiivses valguses. proua Schütter. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich ähm, konnte Ihren. Er- Tänan, proua eesistuja. tahaksin tulla tagasi teie esimese märkuse juurde teie esimese märkuse juhtu ma loomulikult lugesin tähelepanelikult läbi teie poolt esitatud dokumendi ning ma tooksin teile öelda kõigepealt järgmist. see, mis te ütlesite lihtsustamise kohta, tundub mulle täiesti korrektne. Te võtate arvesse minevikukogemusi ning eh, varem oli komisjonil ka rohkem võimalusi pilootprojektide finantseerimiseks, need olid enamasti väga edukad konstateerisime, et, et kõik, kõik vahendid kasutati ära ja need fondid olid väga edukad. üks olulisi osi sellest raamistikust on eh, kohalik eh, turvasüsteem. Te ütlesite, et te soovite, et kontrollid toimuksid regionaalsel ja riiklikul tasandil. me mis tähendaks äh, seda, et peaks olema äh, kohalikud kontrollimeetmed näiteks partnerlus äh, valdkonnas. ja kohtumistel oleme konstanteerinud, et on liikmesriike, kus partnerlusküsimusi ignoreeritakse ning komisjon võttis vastu selles osas ka uue operatiivprogrammi peaks, peaksime tegema kõik selleks, et kõikides liikmesriikides, jälgimiskomisjonides oleks võimalik teha tihedat koostööd oma partneritega. on äh, palju, on, on vaja paika panna inimesed, kes selle kontrollitööga tegeleksid. ja komisjon peaks äh, ka omama kõneisikuid koha peal, vahendajaid, kes suudaks tähelepanu juhtida probleemidele, küsimustele, mis hästi ei toimi. peab olema ka see koha peal keegi, kes ähm, häirekella helistab, kui äh, asjad õiges suunas ei arene ja kes peaks aitama kaasa äh, tuua ka probleemide ja kiiremate lahenduste leidmise. on liikmesriike, kus ei, inimesed ei tea, et Euroopa Liidu poolt eh, osutatakse toetust, kuigi Euroopa Liidu eh, finantseerimine on täiesti olemas ma arvan, et Euroopa Liidu finantseerimine peaks äh, olema kas, mis, miski, mida avalikule selle pidevalt meelde tuletatakse. ja kokkuvõte oleks siis see, et eh, kokkuvõtteks peaks ütlema siis seda, et et euro, et avalikkusel peab selgeks tegema, et Euroopa Liidu poolne finantseerimine on olemas ning et see toimib ilma igasuguste probleemideta. kui e, e, rahvale ei meeldi, kui näiteks keskkonnahinnangut ei esitata ja samas, kui keskkonnahinnang korralikult välja töötatakse, siis see näit-, pöörab ka tähelepanu sellele, kui oluline on keskkonnapoliitika Euroopa Liidu jaoks peame näitama, et me tegutseme kodanike huvides. nii et ma arvan, et on väga lihtsaid ja praktilisi võimalusi selleks, et äh, välja töötada korralikud äh, kontrollimehhanismid. komisjon peab ütlema selgelt, et me ei finantseeri selliseid projekte, millel ei ole tehtud äh, korralikku keskkonnahinnangut, mis ei pea kinni meie keskkonnaseadustest, mis ei aita võidelda kliimamuutuste vastu. see peaks olema meie selge põhimõte, kui eh, keskkonna põhimõtetest kinni ei peeta, siis finantseerimist ei tule. peame mõtlema ka soolise suva laienemise ja mobiilsusküsimuste peale. see ei muuda meie tööd bürokraatlikumaks, see ei lähe kallimaks see puudutab lihtsalt äh, meie planeerimisprotsessi lihtsamaks. Äh, ning see, palju informatsiooni peaks tulema vabatahtlikult, ma arvan, et see ei aita, see ei muuda äh, reguleerimisprotsessi aeglasemaks. mis puudutab puudutab muid fonde, siis äh, äh, tihtipeale oodatakse liikmesriikide poolset panust fondide vahendeid tuleb korrektselt kasutada. tuleb äh, tuleb pan-, paika panna kriteeriumid ja need kriteeriumid ei tuleks paika panna mitte pankade poolt, vaid vastutavate komisjonide poolt. seda pole selgelt teie määruses äh, välja toodud. oleks oluline, et äh, erinevate projektide toetamise väljatöötamine oleks võimalikult lihtne. Like for... suur aitäh ja nüüd annan sõna peadirektorile suur aitäh, lugupeetud esinaine. kõigepealt härra Piiperi kommentaarid ja küsimused. jah ähm,, on olnud huvitavaid kommentaare juba elamumajandusküsimusega seoses, ma olen need kõik arvesse võtnud äh, ja kui seda küsimust üksikasjalikumalt arutatakse, siis me vaatame seda kindlasti lähemalt äh, ja pöördume selle küsimuse juurde tagasi. ma tahaksin äh, rääkida siin sellest, et kui me ütleme marginaliseeritud rühmad, elanikerühmad ja toome siin näiteks mustlased, siis see ei tähenda, et me räägime ainult mustlastest aga igal juhul ma saan aru, mida te öelda tahate, igasuguseid vääritimõistmisi tuleks äh, selles kontekstis kindlasti vältida. Äh, taaskord äh, saja protsendi küsimus. kõigepealt jah, see peaks olema siis avanss kaheks aastaks, teine asi, mida ma unustasin öelda, see on võimalus liikmesriikide jaoks ja eriti just nende liikmesriikide jaoks, kes on suurtes raskutes, härra Kotmans mainis äh, väga konkreetset olukorda just Lätis, kelle jaoks võib olla tegemist väga huvitava meetmega. aga olles seda nüüd öelnud, äh, peame ka ütlema, et raha peab ka tagasi tulema, aga ma mõistan teie argumenti see on kõlanud ka nõukogus äh, ja seda on väljendanud mitmes liikmesriigid. tegemist on peaaegu et filosoofilise küsimusega, ehk siis sellega, kuidas need fondid toimivad. Äh, see on siis see, mille üle me peame arutama. mis puudutab seda Läti küsimust, siis mina isiklikult tahaksin rohkem sellest teada mina olen pidevas kontaktis Läti ametivõimudega praegusel hetkel selleks, et äh, näha, mis võiks olla sõltumatu sellest saja protsendi reeglist äh, äh, ja mis võiks olla lahendus sellele probleemile, mida te mainisite. mis puudutab avalike hoonete isoleerimist, siis taastuvate energiaallikate integreerimine sellistesse hoonetesse on midagi, mida meie fondid võivad toetada. härra Matula, tõsi on see, et meie ettepanekus ei mainita N pluss kolm küsimust. ma pean ütlema, et minu jaoks ei ole olnud kunagi sajaprotsendiliselt selge, kui suurel määral see probleemiks on selle aasta alguses oli mul mulje, et N pluss kolm, vabandust, N pluss kaks äh, on kahe tuhande üheksandal aastal väga tõsine probleem. minu äh, kolleegid ütlevad mulle nüüd peale sumepuhkust, et äh, maksetaotlusi on tulnud nii palju, et Äh, asi on tegelikult piiratum kahe tuhande üheksanda aasta kontekstis, aga see võib muutuda olulisemaks järgmisel aastal, kahe tuhande kümnendal aastal. Äh, see on küsimus, mida on samuti mitmed liikmesriigid tõstatanud, nii et seda tuleb äh, arutada kindlasti edaspidigi. härra Uro, teie rääkisite taastuvatest energiaallikatest saartel ning tõite näiteks selle Reunioni saare meie jaoks on tegemist küsimusega, mis on meie poliitikakujunduse keskmeks. ma leian, et väga paljude saarte puhul on äh, taastuvad energiaallikad tulevikku silmas pidades võtmetähtsusega. me toetame kindlasti igasuguseid projekte ja algatusi võimalikult suurel määral, äh, austades samal ajal loomulikult meie reegleid ja eeskirja äh, kõik, mida me saame teha selleks, et aidata vastavaid programme, selleks, et neid strateegiaid ja programme ellu viia äh, Renjuni saarel, äh, selle puhul tahaksime öelda, et äh, võtke meiega ühendust, me tahame teid aidata. proua Schöter, aitäh teile teie julgustuse eest seoses ESF ettepanekuga ma võin ainult kinnitada seda, mida te ütlesite partnerluse koha pealt. Te rääkisite kodustest töödest, ülesannetest, äh, kodutööst, siis, äh, siis ma arvan, et siin tuleb kindlasti rääkida koostööst äh, erinevate organisatsioonide, assotsiatsioonidega. kui me kooli juurde tagasi pöördume, siis selle aasta teiseks pooleks, me oleme ette näinud just selle, et me muudame oma kontaktid, kontaktid erinevate organisatsioonide, kodanikuühendustega tugevamaks, selleks, et koostöös nendega panna paika need probleemid, mis esinevad, et leida neile lahendused ka siis kahe tuhande seitsmendast kolmeteistkümnenda aastani ning ka pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat et ja teha seda võimalikult varakult. kas see väldib täielikult seda, mida kontrollikoda kutsub äh, vigadeks äh, äh, või kõrvalekalleteks, ma ei saa selles sada protsenti kindel olla, aga igal juhul on demokraatlik kontroll olemas ja mida läbipaistvad on projektid ja nende rakendamine, siis eh, seda suuremad on võimalused, et probleemidele ka kiiresti jälile jõutakse ning et eh, nendega kiiresti ka tegeletakse mis puudutab äh, mm, revolving äh, fonde, äh, siis ma kindlasti tegelen selle küsimusega ja konsulteerin ka oma kolleegidega. minule on jäänud selline mulje, aga võib-olla ma ka eksin, et mis puudutab kriteeriume raha jagamiseks lõppkasusaajatele, siis siin on seirekomisjonidel oma sõna sekka öelda aga Rudolf ähm, pani selle kõik kirja ja see on kindlasti küsimus, millega me tegeleme. kui teil on mingeid konkreetseid äh, näiteid, siis äh, mul on alati hea meel neid ka saada, sellepärast et need aitavad meil sageli mm, probleeme illustreerida läbipaistvus on oluline meie jaoks on mõnikord probleemiks see, et äh, paberil võib kõik tunduda sajaprotsendiliselt äh, korrektne, aga kui vaadata, kuidas midagi praktikas on ellu rakendatud, siis ähm, tekivad kahtlused siinkohal on meil loomulikult vaja teiepoolset tagasisidet ähm, koha pealt äh, ja me tahaksime kasutada ära teie kogemusi, mis te olete selles valdkonnas saanud aga kui me räägime kontaktidest assotsiatsioonidega, siis meie peadirektoraat äh, peab veel üht-teist ära tegema, aga me kindlasti teeme seda. Äh, lugupeetud esinaine, see oli minu poolt kõik. suur aitäh selle väga põhjaliku arutelu eest äh, konkreetsetes küsimustes. lugupeetud peadirektor, te alguses mainisite selle teema kiireloomulisust. regikomisjon teeb kõik selleks, et võimalikult kiiresti arvamus koostada ja otsus kaasotsusmenetluse raames vastu võtta. praegusel hetkel me ootame raportööride ettepanekuid, me loodame need võimalikult kiiresti kätte saada, ajakava kogu mm, protsessi jaoks on selline, nagu ta on ja kui midagi selgub teie vestlustest nõukoguga, millest ka meie peaksime teadlikud olema, siis me oleme selle eest tänulikud. ma tahaksin öelda ka seda, et äh, eile kuulsime volinikult ja ka täna teilt seda, et äh, peadirektori programmitöö äh, järgnevatel kuudel on väga tihe ja me loodame, et teie esindajad nende kuude jooksul ka siia rohkem tulevad kahe tuhande, kahe tuhande kuuenda aasta hindamistulemuste meiega jagamine oleks meie jaoks väga tähtis. siin on väga palju uusi kolleege ja ma tahaksin öelda, et eh, enamik meist kindlasti hindaks eh, seda väga kõrgelt, kui eh, meid informeeritaks ka komisjoni ja peadirektoraadi külaskäikudest meie valimisringkondadesse. see oleks meie jaoks väga suureks kasvuks. ja ma tahaksin mainida veel ühte asja, proua Kreel, kes pidi lahkuma äh, hommikul, mainis äh, ka seda, et äh, Äh, on loodud töörühm peadirektoraadis äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta järgseks poliitikaks, äh, kus on esindatud kõik, välja arvatud Euroopa Parlament ja me tahaksime, et te vaataksite, mis iganes sobivas formaadis siis see ka ei oleks, seda, kuidas seda olukorda parandada kui küsimusi ja kommentaare rohkem ei ole siis äh, ma tahaksin teid tänada, lugupeetud peadirektor, äh, siia tulemise eest. mõned äh, teavad, et Rainer oli eile veel haiglas, ma ei olnud päris kindel, kas te siia jõuate või mitte, igal juhul suur aitäh selle eest, et te siia tulite. me peame veel siia hetkeks jääma selleks, et ühte päevakorrapunkti arutada. Best wishes, good continue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 viimane päevakorrapunkt, järgmise koosoleku aeg ja koht, aga asi on natukene keeruline. nagu te teate, vii-, järgmine koosolek on esmaspäeval, viiendal oktoobril ja teisipäeval, kuuendal oktoobril. kui te mäletate, siis samal ajal, sellel nädalal on Brüsselis ka avatud ustepäevad, niisiis viiendal oktoobril täiskogu saalis avatakse avatud uste päevad kella kolmest kuni kella viieni ning meie koosolek toimub kohe pärast toda avamistseremooniat. kuuendal oktoobril on hommikul meie komisjoni koosolek, siis kaks, neliteist kolmeteistkümnest kuusteist viieteistkümneni toimub Koteri koosolek ja kell kuusteist kolmkümmend algab jällegi meie komisjoni koosolek. see on natukene ebatavaline küll, aga me saadame teile kõigile saadikutele ka täpsemaid infot, kui avatud uste päevade programm on täpselt paigas. ja ma ei tea, kas Miguel teile kõigile selle info saatis, et komisjon korraldab ka infokohtumisi kõikidele uutele saadikatele, saadikutele, see on siis infoks teile, kes te soovite rohkem meie tööst teada saada. seal on osa, kohal ka Euroopa Komisjoni ametnikud